suur tänu tulemast! mul on väga hea meel, et me saame kuulata täna ära erinevad eksperdid äh, Euroopa Liidu suhetes ASEAN-i ja Kagu-Aasiaga. eriline au on siin tervitada ASEAN-i asepeasekretäri härra Linni. tema on siin meie poolt äh, südamest teretulnud, nagu ka teised kõnelejad. Äh, teatan kõigile, et meie kuulamist kantakse üle veebis, nii et kolleegid ka näiteks, kes on veel praegu oma kontorites, saavad seda väga suure tähelepanuga jälgida. mul on väga hea meel sest ma arvan, et äh, selle läbi on meil võimalik ka oma silmaringi laiendada, teadmisi täiendada sest me valmistame praegu just ette raportit, mis puudutab Euroopa Liidu ja ASEAN-i suhete tulevikku. härra Püütikohver äh, on äh, kahjuks võtnud üle selle raporti kirjutamise ja koostamise ülesande. härra Püütikohver protesteerib, ta ütleb, et ta on täiesti vaimustatud sellest teemast. esimees võtab selle protesti vastu ma arvan, et äh, see on väga hea võimalus praegu äh, teha meil olulisi otsuseid, kuna Euroopa Liit on praegu seitsme ASEAN-i riigiga partnerlus- ja koostöölepingute sõlmimise lävel ja seetõttu äh, on ilmselt kõikehõlmav ja väga süvendatud koostöö minemas ka edasi. me vaatame hetkel näeme ka seda, et ASEAN-i ja Kagu-Aasiaga riikide suhtlemine ei ole praegu mitte ainult majanduslikus vallas oluline, vaid partnerlus- ja koostööleping äh, tegelikult tähendab ka seda, et me lihtsalt äh, kaubanduslikest suhetest kaugemale ulatuvaid ühiseid huvisid omame. Äh, need huvid on nii globaalsed kui ka piirkondlikud ning nendel on ka loomulikult julgeolekupoliitiline dimensioon nii et me ei räägi mitte ainult majandus- ja kaubandussuhetest. mida rohkem me näeme tänase maailma muutumist, näeme seda, et just kõne all olev äh, piirkond on saamas aina võimsamaks ja mõningad riigid kasutavad seda jõupositsiooni ka ära. ja seda olulisem on minu jaoks see, et need suhted, mis meil on juba pikalt äh, olnud, äh, saavad süvendatud ja et me oleksime mõlemad ka huvitatud äh, üksteise huvide lähemale toomisest, nii et kriisi ajal oleks meil võimalik ühiselt edasi minna. mul on hea meel, et äh, tänane kuulamine annab meile võimaluse erinevaid küsimusi arutada ja mul on hea meel ka selle üle, et äh, teised kolleegid, härra Varneke ja teised võtavad ka meie kuulamisest osa, nii et meie ühisele dialoogile leida ühised seisukohad see aitab nii meie komisjoni kui ka meie raportööri, kes saavad panustada, et me saame sellest raportist teha parima võimaliku. kõigepealt anname siis kohe asepeasekretärile sõna, kes annab meile ASEAN-i integratsiooni protsessist ülevaate. ja me tahaksime siin näha ka äh, rõhku Euroopa Liidu ASEAN-i suhetele aga teised äh, kõnelejad räägivad ASEAN-i ja Euroopa Liidu suhetest konkreetsemate, detailsemate fookustega äh, ning sellest, kuidas need suhted edasi lähevad. ja meil on selles kuulamises ka üks akadeemiline panus, äh, mis puudutab sõnavõtu näol just ASEAN-i integratsiooniprotsessi. aga enne, kui ma siis edasi lähen, tahaksin ma anda sõna härra doktor Werner Langelile, kes on grand old man selle piirkonna suhetega. suur tänu, daamid ja härrad, austatud suursaadikud, austatud asepeasekretär ASEAN-i esimees ja ASEAN-i liige see on minu arust päris äh, eriline sündmus täna siin, et te olete tulnud parlamendi äh, delegatsiooni ette rääkima. meie veame delegatsiooni nimel äh, kümne ASEAN-i riigiga suhteid. Need suhted on väga head, neid on võimalik edasi arendada ja mul on väga hea meel, et Ahveti komisjon on ASEAN-i piirkonnale rohkem fokusseerimas see on kõigile positiivne märk nii osalevatele riikidele kui ka meile, eurooplastele, sellepärast et siiani oli tihti niimoodi, et äh, suurvõim Hiina oli siin esiplaanil ja mitte kümme aseni liikmesriiki, kellel tegelikult on väga suur majanduslik potentsiaal ja nad on teinud läbi ka demokraatlikud arengud, nad on olnud väga ambitsioonikad oma eesmärkides ning ASEAN kaks tuhat viisteist äh, äh, programm, äh, mis, kui ei saa kahe tuhande viieteistkümnendal aastal ellu viidud, siis kahe tuhande kaheteistkümnendal või üheksateistkümnendal aastal. tegemist on igal juhul väga ambitsioonika integratsiooniprotsessi plaaniga mul on väga hea meel, et ASEAN-i delegatsiooni asepresident Robert Goebbels on kohal Äh, olukord on praegu äh, minu arust väga hea selleks, et meie suhteid äh, intensiivsemaks muuta ja ASEAN on Euroopa jaoks aina olulisem, tugevam strateegiline ja poliitiline partner ning see tähendab meie jaoks ka majanduslikku tähendust. integratsiooniprotsess on olnud muljetavaldav ning tugev ASEAN-i regioon eesmärgiga ASEAN kaks tuhat viisteist ühtsete institutsioonidega, ühtse turuga on nii aseni liikmesriikide huvides kui ka Euroopa Liidu huvides. ja sellepärast on väga hea, et äh, praegu aseni esindav äh, asesekretär on tulnud ka täna meile kõnelema. viimaste kuude poliitilised arengud on väga tähendusrikkad ma tahaksin äh, Mindanao rahuprotsessi tuletada meelde, mis äh, tõi kaasa äh, pikaajalise stabiilsuse Tais ning lõi ka territooriumi küsimustes diplomaatilised suhted Kambodža ja Tai vahel, aitas Myanmari tuua demokraatlikumale teele ka inimõiguste valdkonnas on olnud tuntavaid edusamme inimõiguste komisjoni loomine ning inimõiguste harta allakirjutamine on väga head sammud ja õiges suunas. mõningad vaatlejad ka Euroopa Parlamendis, kui ma inimõiguste allkomisjoni peale mõtlen, mis on meie komisjoni allkomisjon, Nad on kritiseerinud, et need sammud inimõiguste suunal ei ole läinud kiiresti ja piisavalt ambitsioonikalt edasi, aga me ei tohiks kindlasti oma ASEAN-i partnereid unustada ja me ei tohiks neile liigset survet avaldada äh, inimõiguste küsimus on endiselt aktuaalne, aga ka konsuse, konsensusele suunatud otsustusprotsess on sama oluline ja ma arvan, et mitmetes koostöövaldkondades saame me edusamme juba näha. ka uued inimõiguste instrumendid, neid võib näha dünaamilise ja kulgeva protsessina härra Brock juba viitas sellele, et veidi aega tagasi ei ole meil võimalik Väliskaubanduskomisjonis välis, Äh, Vietnami, Taimaa ja teiste ASEAN-i riikide äh, vabakaubanduslepingutest rääkida ning ka Indoneesia ja Filipiinidega on sellise lepingu sõlmimine silmapiiril. mulle ei meeldinud üldse, ütlen teile ausalt, et komisjon teatas selles vallas, et neil puudub inimjõud selleks, et kiiremini edasi minna nende lepingutega. kui üks valdkond on, milles me peame kiiremini tegutsema, siis on need igal juhul partnerlus- ja koostöölepingud ning vabakaubanduslepingud erinevate riikidega. ja selles osas on vaja midagi parendada muidugi oleks parem, kui me keskpikas perspektiivis saaksime vabakaubanduspiirkonna kogu ASEAN-i piirkonnaga sisse viia, aga praegused majanduslikud erisused on kahjuks selleks veel liiga suured. härra Pütikoferi raport äh, on seetõttu väga õigesti ajastatud. Äh, tegemist on praegu ajaga, kus Euroopa Liit saab mõelda, kuidas selle strateegilise piirkonnaga ümber käia, nii et mõlema poole huvid oleksid äh, kaetud. ma tahaksin siin teha veel kaks märkust esiteks Euroopa Parlamendi koostöö ASEAN-i riikide parlamentidega. Euroopa Parlamendil on viimastel aastatel eh, ellu kutsunud regionaalsed koostöövõimalused eh, Vahemere piirkonna Ida-Euroopaga eh, ning Ladina-Ameerikaga ning ka Aafrika riikide assamblee on esindatud täna siin Brüsselis. aga Aasia piirkonnas võib öelda, on äh, instrument, äh, mis on äh, üsna hambutu, see on ASEM-i ja ASEP-i kogu mm, tippkohtumine ja parlamentide kohus, koostöövorm vastavalt. praegu kontrollitakse, kas järgmine ASEP, Aasia-Euroopa parlamentaarsuspartnerlus kahe tuhande neljateistkümnendal aastal mitte Euroopa Parlamendis ei või korraldatud saada aga tavapäraselt muidugi leiab selline kohtumine aset mai ja mais ja siis toimuvad Euroopa Parlamendi valimised järgmisel aastal. asemist ja asepist eh, eel, eraldiseisvalt on muidugi oluline, et me ASEANiga suhted eh, tugevdaksime ning ka ASEANi parlamentaarse assambleega samuti ning meie institutsioonid läheneksid eh, võimalused. mõlemad koostöövormid oleksid üksteist toestavad ASEAN on kindlasti integratsioonimootor, mis äh, ületab isegi ASEAN-i liikmesriikide piirid ja sellepärast on meie parlamendikomisjoni toetus siin väga oluline, kui me tahame teha esimese sammu ASEAN-iga integreerumise teel, nii et me saaksime tulevikus rääkida tugevamast institutsionaliseerimisest äh, Aasia riikidega tervikuna. seetõttu oleks oluline Euroopa Liidu, ASEAN-i parlamentaarse assamblee kokkukutsumine, nii nagu see paljude teiste riikidega on. ja mul on väga hea meel, kui me räägime majanduslikest, poliitilistest ja inimõiguste valdkonnast, otsime sealt ühisosasid ja teeme seda võib-olla veel rohkemgi tulevikus. ja see oleks väga hea, kui härra Pütikofer paneks selle ka raportisse kirja. suur tänu tulemast ja toredat kuulamist! härra Langen, nüüd me jõuame härra asepeasekretäri äh, sõnavõtuni ja härra Lind, teil on sõna. Uh, honorable Elmar. lugupeetud Helmand Brock, Euroopa Parlamendi välisasjade komisjoni esimees, lugupeetud Werner Langel Äh, ASEAN-i delegatsiooni juht. lugupeetud Euroopa Parlamendi saadikud, ekstsellentsid, mu daamid ja härrad. kohe alguses ma tahaksin tervitada südamest ASEAN-i peadirektori nimel äh, teid. ta ei saanud paraku tulla, sest tal olid äh, juba teised kohustused ees ja tahan teile edastada peasekretäri sõnumi Kagu-Aasia maade assotsiatsioon ASEAN peab väga tähtsaks eh, pikaajalisi suhteid Euroopa Liiduga ja ASEAN tugevdab oma jõupingutusi eesmärgiga eh, aastaks kaks tuhat viisteist ASEANi ühendus luua ja ASEAN ja Euroopa Liit on edendanud vastastikku kasulikke suhteid ja koostööd nüüd enne, kui ma tulen meie partnerlussuhete juurde, ma räägiksin peamistest arengutest ASEANis. sedamööda, eh, kuidas aasta kaks tuhat viisteist läheneb, eh, ASEANi eh, ühenduse loomine ja integratsiooni süvendamine on kiirenenud ja meie jõupingutused on olnud koondatud piirkondlike kohustuste täitmisele, mis kolme samba vallas ASEANil on. me oleme tublisti edasi liikunud poliitilise julgeoleku, majanduse, sotsiaal- ja kultuurilises sfääris. nüüd majandussammas me, me tahame oma profiili suurendada ja äh, Eh, tahame ka tuhande üheksasaja seitsmekümne kuuenda aasta koostöölepingu tulemusel süvendada meie koostööd. see juhib meie eh, sidemeid selles piirkonnas ning tagab rahu ja julgeoleku kahekümne ühele riigile selles piirkonnas, kes on kõik selle lepinguga seondunud ja Euroopa Liit, Ühendkuningriik ja Prantsusmaa on samuti selle leppega ühinenud, see näitab, Euroopa Liit on väga pühendunud Euroopa Liidu ja ASEANi suhete arendamisele. meie pooldame masirelvade leviku vastaseid meetmeid selles piirkonnas ja tuumarelva tõkestamise meetmeid selles piirkonnas, kõik massihävitusrelvad kuuluvad siia alla ehm, meil on tuumarelvade vaba tsooni lepe sõlmitud Eh, ASEAN-i riikidega ja jätkuvalt me näeme vaeva sellega, et eh, jätkata meie koostööd mitte tuumarelvadega, et teisedki riigid liituksid eh, selle leppe ja protokolliga. ASEAN-i inimõiguste deklaratsioon võeti vastu möödunud aastal kahekümne esimesel tippkohtumisel ja see on tähtis verstapost, mis aitab meil inimõigusi kaitsta. ja e, nüüd selle deklaratsiooni täielik ellurakendamine on meie prioriteediks ja sellega tegeleb inimõiguste valitsustevaheline komisjon ICHR ja e, meie piirkondlik foorum ja ministrite kohtumine äh, Eh, on samuti formatsioonid, eh, mis on tublisti edasi arenenud ja neil on nüüd konkreetsed meetmed käsitlemisel konkreetsetes valdkondades nagu humanitaarabi ja samuti katastroofide eh, likvideerimine. ASEAN on julgeoleku ja rahu tagaja selles piirkonnas ja tahab konflikte rahumeelselt lahendada ja me suurendame jõupingutusi ASEANis selleks, et Eh, ka Lõuna-Hiina merel konfliktid saaksid eh, rahumeelselt lahendatud ning me tahame käitumiskoodeksi välja töötada peatselt Lõuna-Hiina mere eh, riikide jaoks. ASEAN-i dialoog ja koostöö partneritega, piirkondlike organisatsioonidega, rahvusvahelise organisatsioonidega ja välisorganisatsioonidega üha süveneb ja laieneb ja ASEAN on üks väga edukaid piirkondlikke organisatsioone olnud, mis on rahu, stabiilsuse ja julgeoleku garant Kagu-Aasias. ja meil on väga palju saadikuid juba nimetatud ASEAN-i juurde ja meil on kakskümmend seitse komisjoni loodud kolmandates riikides, kes meid as seal asendavad sellega me edendame koostööd partneritega kogu maailmas. ASEAN-i majandussamba vallas eh, me oleme ellu viinud kaheksakümmend protsenti meetmetest, mida me oleme kavandanud oma tegevuskavaga ja tublisti on sektorite edasiareng toimunud. tähtis on loomulikult tulemused ja Äh, mittetariifsed barjäärid, kaubanduse tugevdamine, samuti standardite regulatsiooni edasiarendamine ja rahvusvahelise regulatiivse mm, keskkonna kasutuselevõtt, et soodustada kaupade ja toodete ja teenuste vaba liikumist, samuti ASEAN-i majandusühenduse loomine aastast kaks tuhat viisteist, need on kõik konkreetsed meetmed. nüüd majanduspartnerlus piirkonna riikidega. vabakaubanduspiirkonna loomiseks, nüüd oleme kaasanud siia ka eh, teisi riike ja me tahame nad viia aastast kaks tuhat viisteist lõpuni ja sellega ASEANist saab ehm, Vaikse ookeani piirkonnas tähtis majandusjõud ja kolm miljardit inimest on meie turgude suurus ja seitsekümmend triljonit äh, on meie ühine äh, skp, see on nelikümmend protsenti maailma kaubandusest, mis meie riigid annavad. nii et millised on majanduskasvu perspektiivid selles piirkonnas? tasapisi me toibume äh, majanduskriisist ja me viis koma kolm kuni kuus protsenti majanduskasvu, viis koma kuus protsenti oli majanduskasv möödunud aastal meie riikides ja meie majandused on üha konkurentsivõimelisemad ja tarbekaupade tootjad maailma tasemel ja ka regioonisisene nõudlus on kasvanud. siseriiklik nõudlus kasvab, samas eksport paljudele riikidele siiski endiselt on probleemiks ja alles algusjärges ja mõned ASEAN-i majandused tunnetavad seda ekspordi suutmatust väga tugevasti arvestades, et me üha rohkem oleme integreeritud globaalsesse finantssüsteemi, siis finantstingimuste halvenemine avaldab suurt äh, pinget ka meie kapitaliturgudel ja krediiditurgudel ja mõjutab negatiivselt reaalmajandust aga seni eh, Aasia finantsturud on üsna hästi toime tulnud, arvestades seda finantstormi, mis mujal on olnud. samas ebakindlus on suur, eriti krediitide nappus globaalsel turul on kasvanud ja valmistab meile muret vaatamata ohtudele ja väljakutsetele eh, väike eh, kodumaine nõudlus ja globaalsed tasakaalunihked, energiahindade tõus samas meie väljavaated majandusarenguks on üsna positiivsed. see globaalne ebakindlus, mis praegu valitseb, äh, sunnib ka meid tagasihoidlikkusel, samas majandustegevus on meil endiselt tugevatel alustel ja kasvu tõukab tagant äh, igasugused finantsmeetmed ja majandusmeetmed, mida me kavandame Eh, erainvesteeringuid me stimuleerime selleks, et kodumaised turge tagant tõugata. ja eh, majandusalused on tugevad. ja võrreldes kümne aasta taguse ajaga me oleme nüüd paremas seisukohas, sellega eh, suudame ülemaailmsete vapustustega parem toima tulla. meil on reservid ja kasumlik pangandussektor ja meie poliitilised režiimid on samuti tugevamad ja see kõik annab meile paremad lähtepunktid kui kümme aastat tagasi. ja nüüd sotsiaal- ja kultuuriline sammas, see kolmas sammas. peamiseks algatuseks haridussüsteemis ja on meil äh, mitmed projektid, võitleme koos HIV-i ja AIDSi vastu ja malaaria vastu. Need on tervishoiuprojektid siis, mida me koos edendame, me tahame hoolivat ühiskonda üheskoos üles ehitada ja meie varud eh, katastroofidega toimetulekuks on samuti tublisti kasvanud. Eh, see väga tähtis on humanitaarabi koordineerimise keskus, mille me oleme ASEANis loonud ja meil on pikaajaline strateegia välja töötatud selleks, et piirkondlikku stabiilsust suurendada, inimestevahelisi suhteid edendada. ja ASEAN-i ühendus paneb rõhku füüsilisele suhetele, institutsionaalsetele suhetele, inimestevahelistele suhetele ja me toetame neid eh, tegevusi rahaliste vahenditega, kaasame erasektori, avaliku sektori ja partnerid sellesse töösse. nüüd arengulüngad ja parem integreerumine. me oleme suutlikkuse edendamise programme, tehnilise abi programme edendanud Kambodža, Myanmariga, Vietnamiga ja teiste riikidega ning meil on ka äh, suur plaan toetamaks infrastruktuuri vajadusi nendes eh, arenguriikides. Eh, meil on tublisid saavutusi, samas kahekümne teisel tippkohtumisel aprillis meie juhid leppisid kokku, et suurendavad jõupingutusi sellele, et ASEAN-i eh, ühendus tõesti teoks saaks aastaks kaks tuhat viisteist ja siis juba kavandatakse ka samme pärast perioodi kaks tuhat viisteist lugupeetud saadikud, daamid ja härrad. nüüd ma räägiksin ASEAN-i Euroopa Liidu partnerlussuhetest. kõigepealt poliitiline ja julgeolekualane koostöö. kolmkümmend aastat on meie suhete sisseseadmisest möödumas aastal kaks tuhat seitseteist ja Nürnbergi deklaratsioon kõik see on süvendanud meie partnerlussuhteid, sellel on ka suured väljavaated. mõlemad osapooled on kohustunud ühiste eesmärkide nimel koostööd tegema. aastatepikku on Euroopa Liit olnud aktiivselt kaasatud ASEAN-i piirkondlike foorumide töösse ja see on ainus valitsustevaheline foorum, mis edendab dialoogi kaudu rahu ja julgeolekut Aasia Vaikse ookeani piirkonnas ja ministrite kohtumised toimuvad meie vahel regulaarselt ning eh, kord aastas tullakse kokku selleks, et anda oluline panus dialoogi edasi arendamisse, arutamaks vastastikku usaldust, murepakkuvaid asju, edendada rahu ja julgeolekut selles piirkonnas. nüüd majanduskoostöö vallas eh, kaubandus ja investeeringud meie vahel on suured ulatuslikult, kogukaubandus kasvas pisut, kaksteist koma kuus protsenti. kakssada kolmkümmend neli miljardit aastal kaks tuhat üksteist oli see, nüüd on ta kasvanud kaksteist protsenti, see meievaheline kaubandus ja ulatub sadadesse miljarditesse Äh, nüüd välismaised otseinvesteeringud Euroopa Liidus on seitse koma kaks protsenti kasvanud sellel perioodil, kaheksateist koma kaks miljardit USA dollarit on kogusumma ja kolmas suuruselt kaubanduspartner on Euroopa Liit ASEANile ning samuti peamine välisinvesteeringute allikas, kuusteist protsenti FTA-st moodustab Euroopa Liit ja avaliku sektori, erasektori dialoog edeneb, tahame luua juurde ärivõimalusi ja süvendada majanduskoostööd meie kahe piirkonna vahel. ja ärimeeste kokku tippkohtumine toimub aastast kaks tuhat üksteist nüüd igal aastal ja see toob kokku selle mõlema piirkonna ärimehed. nüüd, mis puudutab arengukoostöö, siis Euroopa Liit on endiselt ASEAN-i tähtis partner annab arengu abi ja on teinud seda aastaid, toetamaks e, ühiskonda. ja piirkondlik integratsioon on saanud toetust just nii, e, nagu see on olnud väga kasulik meile, sellised programmid nagu piirkondliku integratsiooni tugiprogramm e, Euroopa Liidult ja piirkondlik dialoog on kaks näidet sellest abist, mis võib anda suure panuse ja olla järjekindel ja sidus integratsiooni tagatõukaja selles piirkonnas. ASEAN-i nimel ma tahan kasutada võimalust ja rääkida, kui kõrgelt me hindame Euroopa Liitu antud toetuse eest ja me loodame, et Euroopa Liidu toetus jätkub ja Euroopa Liit on meie peamine partner Äh, ja aitab, loodame ka, et meie toetusele, meie ASEAN-i ühenduse loomisel aastaks kaks tuhat viisteist ja ka pärast aastat kaks tuhat viisteist toimuvatele programmidele. meie koostöö nüüd, kui me vaatame tulevikku, siis me saaksime järgmisele tähelepanu koondada kõigepealt tugevdada partnerlussuhteid selle kaudu, et eh, viime ellu tegevusplaani, eh, mis meie partnerlussuhteid peavad süvendama. kaks tuhat kolmteist, kaks tuhat seitseteist on selline programm eh, ette nähtud, mis võeti vastu möödunud aastal ning rohkem pööratakse tähelepanu koostööle piirkondlikul tasandil, aga seda mitmetes valdkondades nagu poliitika, julgeolek, majandus, kaubandus, sotsiaal- ja kultuurisfäär konsultatsioonid eh, peaksid toimuma ja koostöö paranema multilateraalsetel foorumitel ÜRO-s näiteks, aga samuti ASEMis eh, meie tippkohtumistel. ja mitmepoolse süsteemi tugevdamisel eh, saame rohkem kaasa lüüa ja ühispositsioonid välja toetada. Cotonou dialoog, piirkondlikud küsimused Äh, äh, ASEAN-i piirkondlikus foorumis tahame ka äh, teie rohkem kaasata, sest eesmärgiks on rahu, stabiilsus ja julgeolek Aasia Vaikse ookeani piirkonnas, kahepoolsed kaubandussuhted ja investeeringud, samuti laiem integratsioon võib-olla selle nimel oleks võimalik taaskäivitada läbirääkimised meievahelise vabakaubanduslepingu üle. arvestades seda, et aastaks kaks tuhat viisteist me tahame luua oma ASEAN-i majandusühenduse. koostöö, parem ASEAN-i ühenduse suurplaani elluviimisel ja ASEAN tahab õppida Euroopa Liidu kogemustest ja kavandada füüsilisi infrastruktuure, kommunikatsioonisüsteeme ja tipptehnoloogilisi süsteeme oma ühenduses, õppides selleks Euroopa Liidust. suurem koostöö võiks toimuda valdkondades, mis ASEAN-i arenguvajadustele hästi vastavad. ASEAN-i integratsioonile ja äh, kogukonna kujundamise protsessidele paremini vastaks. igatahes ASEAN on etendanud tähtsat rolli ja näidanud, et ta on rahu ja julgeoleku garant, samuti taganud majandusarengu sellele piirkonnale ja kaugemalgi. nii et me toetame vaba kaubandus, investeeringuid ja globaalset majanduskasvu. vaatamata väljakutsetele, mis euroalal praegu on Aasia on väga kindel ja usub Euroopa Liitu, usub tema potentsiaali ja säravasse tulevikku, mis meie koostöö tulevikul ees on. et meie suhteid veelgi tagant tõugata, selleks on vaja poliitilist tahet poliitikutelt mõlemalt poolelt ja siis saab meie koostöö tõusta uuele tasandile tähtis on edendada edasi partnerlussuhteid, aga samuti luua soodsad tingimused, mis võimaldavad äh, poliitilisi raamistikke, mille kaudu siis sõnad saavad tegudeks. ja ma tänan teid tähelepanu eest. suur aitäh, ma annan nüüd järgmisele sõnavõtjale jutujärjele härra Karsten Vamneke Aasia-Euroopa Fondi asedirektor, palun. tänan, austatud esimees, austatud Euroopa Parlamendi liikmed, daamid ja härrad. mul on väga hea meel ja suur au kõnelda täna teie ees. lubage mul tutvustada teile lühidalt oma organisatsiooni. Aasia-Euroopa Fond on ainus alaliselt tegutsev Aasia-Euroopa protsessi äh, protsessis ja ähm, meie dialoogis osalevad viiskümmend üks Euroopa ja Aasia liikmesriiki, kakskümmend seitse Euroopa Liidu liikmesriiki, kümme ASEAN-i liikmesriiki ja samuti Euroopa Liit tervikuna ning ASEAN ise ka ja lisaks sellele veel kümme Aasia riiki ning kaks Euroopa riiki. Aasia-Euroopa fond toob kokku organisatsioonid, inimesed, asutused viiekümne ühest riigist pidamaks dialoogi, tegemaks koostööd ja tahaksin rõhutada, et ma ei taha siin täna rääkida sugugi ASEAN-i nimel, tegemist on ähm, vabaühendusega ja seetõttu peab organisatsioon olema erapooletu ma ei hakka ka oma tööandja äh, nimel, äh, Saksamaa fondi, föderaalfondi äh, nimel kõnelema, aga ma räägin teile oma neljateistkümneaastasest kogemusest Aasias, Kagu-Aasias, lootes, et see on huvitav ja kasulik teie jaoks. Euroopa ja äh, Euroopa Liit ja ASEAN on maailmas ühed kõige integreeritumad organisatsioonid, kuigi nende ajalugu, äh, rahvastiku koosseis ja muud aspektid on kõik väga erinevad ja tahaksin veel ühe erisuse välja tuua nende kahe organisatsiooni vahel. see on seotud nende organisatsioonide loomisega. Euroopa Liit loodi poliitilise visiooni järgi. Euroopa Liit pidi tooma rahu ja jõukuse kontinendile. majanduskoostöö on vahendus poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. ASEAN loodi minu arvates eelkõige majanduskaalutluste alusel. ASEAN peab tooma jõukust, aga ka rahu regiooni. majanduskoostöö on poliitilise koostöö tagajärg ja ASEAN-i riigid soovivad ühiskoos äh, oma majanduskaalu maailma areenil äh, suurendada, iseäranis arvestades uute suurte jõudude tugevnemisega India ja Hiinaga. ASEAN on äh, muutunud oluliseks majandusjõuks ning äh, nende majandusvisioon või visiooni realiseeritakse poliitilise koostöö abil ja liikmesriikide omavahelise koostöö abil. järjest tõhusam majanduskoostöö toob omakorda kaasa rahu ja stabiilsuse ning loomulikult omakorda toetab ka jätkuvat majanduskasvu. kahe tuhande viieteistkümnenda aasta eesmärkidest rääkides soovib ASEAN väga palju ära teha, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal siiski võib-olla ei ole võimalus näha ASEAN-i riikide ühisturgu, aga kindlasti tehakse kokkuvõte sellest, mida on saavutatud, mida on meil vaja teha ja olenemata sellest, kui kaugele ASEAN jõuab aastaks kaks tuhat viisteist, väärib ta täielikku Euroopa Liidu tähelepanu majanduskasvu mudelid, poliitiline tähtsus, kõik on oluline. Indoneesia on G kahekümne eh, liige. Eh, Indoneesia on kõige suurema moslemi kogukonnaga riik ning nad on eh, mõõdukad moslemid, seega nad on väga olulised partnerid ja ASEAN-i välispoliitika või vabandust, Euroopa Liidu äh, poliitika on muutunud viimastel aastatel Aasia suunas ja ASEAN-i suunas ja ma arvan, et äh, mõlemad pooled peaksid mõtlema sellele, et nad soovivad ühist kaubavahendust arendada, selle alusel tuleb kohtumisi pidada ja Äh, loodetavasti on mõlemal organisatsioonil üks programm, sama visioon, samad pri-, prioriteedid kunagi. Euroopa Liit äh, vaatleb protsessi poliitilisest äh, vaatevinklist, ASEAN võib-olla majanduslikust vaatevinklist, aga see on aluseks kahe regiooni edasise, edasisele koostööle ähm, dialoogi ei tohiks unustada, dialoog ei tohiks muutuda kaheks monoloogiks, mis ei anna mingeid tulemusi. mida eurooplased näevad, kui nad vaatavad Aasiat ja ASEAN-i? tahaksin ühele uurimusele viidata, mille meie fond äh, läbi viis, äh, selle nimetus oli Aasia eurooplase silmade läbi. see viidi läbi kahe tuhande kümnendast aastast kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani, analüüsiti meediat, avalikku arvamust, arvamusliidritega intervjuusid. eurooplased tunnetavad kasvavat Aasiat uute jõududena, e, mõeldes eriti Hiinale, Indiale. ASEAN-i, ASEAN-ist arusaam ei olnud eriti positiivne ja see ei olnud ka üllatus. eurooplased lihtsalt ei tea ASEAN-i dünaamikast regioonis eriti palju. ja ähm, analüüsiti umbes kolme tuhandet Äh, uudisartiklit, ASEAN-i nimetati seal ühe koma viiel protsendil korral, Jaapanit neljal protsendil, äh, nelja, neljal protsendil kordadest ja äh, Jaapanit, vabandust, Indiat neljateistkümnel protsendil kordadest. ja liidrite, Euroopa liidrite intervjueerimisel selgus, et Aasia ja ASEAN ei ole nende jaoks prioriteet, seega ASEAN peab veel väga palju ära tegema, et ennast Euroopas tutvustada. ja mida Aasias nähakse, kui nad Euroopa poole vaatavad? Ehm, meie uurimus viidi läbi aastatel kaks tuhat kümme, kaks tuhat kaksteist riigivõlakriisi tipul ja eh, eelkõige teati Euroopa kriisist. Eh, viiskümmend kolm protsenti artiklitest, mida analüüsiti, käsitlesid majandusraskusi, kuid eh, avaldati ka positiivseid kaubandussuhteid kajastavaid artikleid. väga huvitav oli see, et teadlikkus Euroopast kasvas just majanduskriisi tõttu Euroopas ja selle tõttu, et tunnetati, et Euroopa ja Aasia majandused on omavahel seotud. kõige olulisem oli ASEAN-i riikide jaoks siiski Hiina, Euroopa Liit oli viiendal kohal pärast ähm, Indiat, Jaapanit, USA-d. Euroopa Liitu siiski tunnetatakse mõõduka äh, struktuurina, rahumeelse ja tõhusa struktuurina ja huvitav on ka see, et nii Euroopat peetakse ka silmakirjalikuks ning ülbeks. Saksamaa oli Euroopa Liidu liikmesriikide seas meediaanalüüsis kõige nähtavamal kohal. Angela Merkel, föderaalkantsler, oli kõige enam tsiteeritum Euroopa Liidu ri-, eh, liider eh, ja tollal eh, tsiteeriti ka Prantsuse presidenti Sarkozy'd ning äh, Kreeka peaministrit Papandareud. Ehm, Saksamaale järgnesid populaarsuselt siis ehm, või teadlikkuse seisukohast siis äh, Prantsusmaa ja Kreeka. Äh, tunti ka kahte suurt tuumariiki, Prantsusmaad ning Inglismaad või Ühendkuningriiki ning muidugi Saksamaad kui majandusjõudu jagaja äh, valitse on olnud väga kaua ASEAN-i äh, või mm, arvates Euroopa Liidu äh, aluspõhimõtteks. ASEANis ähm, on nüüd kolmkümmend seitse liikmesriiki, mitmetel ASEANi riikidel on kahepoolsed suhted Euroopa Liidu liikmesriikidega ja see on täiesti loomulik, kõik saavad kasu vastastikustest Euroopa Liidu liikmesriikide eh, individuaalsed suhted eh, on ainult kasuks, eh, kui omavahel ei konkureerita, kui ei konkureerita Euroopa Liidu ühisjõupingutustega ja ASEAN hindab väga Hiina ja USA-ga peetavat dialoogi, seda dialoogiprotsessi nimetatakse ASEAN pluss üheks ja Euroopa Liit peab ka ASEANiga dialoogi ASEAN pluss üks formatsioon. aga tähendab ka seda, et kui seal osalevad individuaalselt Euroopa Liidu liikmesriigid, see võib ohustada Euroopa Liidu tervikvisiooni. sageli soovitakse pigem Euroopa Liidu suurriikidega suhteid arendada kui Euroopa Liiduga tervikuna, aga kui seda tehakse, siis see lihtsalt äh, toob Euroopa Liidule endale tervikuna äh, kahju. seega ähm, kahepoolsed suhted liikmesriikidega ei saa asendada suhteid ASEAN ja Euroopa Liidu vahel. Euroopa Liit äh, ei ole eriti osalenud Aasia kesksetel foorumitel. ASEAN, Euroopa Aasia dialoog, ERF ning äh, lõpuks ka äh, on äh, osaletud Shangri-La dialoogis, see on julgeolekudialoog, Euroopa Liit ei pea ASEANiga tippkohtumisi ja ei ole kutsutud ka Aasia tippkohtumistele ega ka ASEANi kaitseministrite kohtumisele, mis on ministrid pluss kohtumine. selleks, et suhteid arendada, peaks Euroopa Liit ennast veenvamana näitama näiteks nendes valdkondades, kus ta juba arendab suhteid. Euroopa Liit peab olema kohal, peab olema alaliselt kohal, Euroopa Liidu esindajad peavad kõrgel tasemel osalema kohtumistel ja näitama, et nad tunnevad oma ala, et nad respekteerivad partnerit ning iga-aastatel USA ASEAN-i kohtumistel, mis said alguse kahe tuhande üheksandal aastal, Äh, osales ka äh, president Obama ja alates kahe tuhande üheksandast aastast on ASEAN-i regionaalfoorumil osalenud ka USA riigisekretär. samuti on USA kaitseminister alati os-, kohal Shangri-La dialoogi kohtumistel Ida-Aasia tippkohtumistel on USA samuti kohal olnud alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast ning ASEAN-i sekretäriaadi juures on USA-l ka alates kahe tuhande üheteistkümnendast aastast oma esindus. tahaksin öelda, et selline kohalolek aitab vältida vääritimõistmisi, mis on tekkinud äh, minevikusuhetes. tahaksin viidata siin kahe tuhande seitsmenda aasta ASEAN-i tippkohtumisele. ASEAN soovis kahepoolset kahepoolsete tuhande kolmekümnendat aastapäeva tähistada. Euroopa Liit oli eh, rohkem sisu pärast mures, ei soovinud kohale tulla ning sellesama aasta märtsis, kui kohtusid välisministrid ähm, seda kohtumist peeti sümboolseks ja piisavaks. ASEAN muidugi pidas oma tippkohtumise ära, aga Euroopa Liidu esindus ei olnud soovitud tasandil või tasemel tollal. riigipead ja valitsusjuhid öö, ähm, ootasid Euroopa Liidu esindajaid. Ähm, nende asendajad istusid nende selja taga. miks niimoodi? aseni korraldajad ütlesid minu arvates seda me tahame, et te näeksite, kuidas te, kuidas meie tundsime end, kui meie korraldasime tippkohtumise. meid peeti teise klassi partneriteks kui aas-, aasialased tulevad konverentsile, vaatavad nad ringi, vaatavad, kes kohal on ja millise positsiooniga on esindaja või delegaat. pidev kohalolu näitab seda, millist tähelepanu osutatakse suhetele kui tulevad asjaajad ja riigipead kokku, siis nad ootavad ka külaliste seas riigipäid. no loomulikult on ka Aasiale kohtumiste sisu tähtis, kuid es-, esiteks vaadeldakse vormi, see näitab, kas partnereid respekteeritakse. ja ehm, tõesti, mõnikord võib vorm olla tähtsam kui sisu eh, või, või ennetada sisu ja olla tähtsam ning ähm, kas Euroopa Liit tahab nüüd, et ASEAN vaatleks teda kui väärtuslikku partnerit. kuidas ta tõesti soovib, peab ta näitama, et ta on võrdväärne partner kõrgel tasandil, mitte lihtsalt keegi, kes jutlustab ASEAN-i riikidele midagi. ta on suur, võimas liitlane suuremate, tähtsamate juhtumiste, stsenaariumide puhul maailma tasandil kui Euroopa Liit tahab, et teda vaadeldakse kui võimsat partnerit, peab ta olema esindatud meeskonnana, üks kõigi kõks, kõik ühe eest ja kas tõesti Euroopa Liit tahab tõsiseltvõetav partner olla? kui ta tahab, siis ta peab tulema kohale kõigile kohtumistele ja mitte mingisuguse teise sordi meeskonnaga suur tänu. Now in, in my capacity of deputy chair kuna ma olen äh, väliskomisjoni aseesimees, siis ma annaksin sõna Tata Sardini Alili, kes on äh, praegune äh, ASEAN-i suursaadikute esimees. Teil on sõna Thank you, Mr. Chairman. Uh, I don't wish suur tänu, daamid ja härrad. ma ei taha lisada siin väga palju ASEAN-i ja Euroopa Liidu suhetele, sest eelkõneleja juba mainis eh, olulisi asju. aga Brunel on tänasel päeval ja sellel aastal äh, ASEAN-i suursaadikute juhtimise roll ning selles rollis saame me aru, kui oluline see eesistujaks olemine on. kõige suurem väljakutse meie jaoks on oktoobris, kui toimub kahekümne kolmas ASEAN-i tippkohtumine. nii nagu teisedki organisatsioonid on organisatsioonilised küsimused väga olulised ja ASEAN-i suhtes seda samamoodi. ning kui te vaatate meie tippkohtumise meeskonda, siis me rõhutame just neid teemasid, mis on väga olulised inimestele. noored igapäevaelu küsimused, looduskatastroofid, kliimamuutused, energia, arengulõhed ja nii edasi. nii et äh, nagu öeldud, see ongi meie moto sel aastal, meie inimesed, meie tulevik. me jälgime ASEAN-i kogukonna ülesehitamise edusamme nii, et me saaksime oma integratsiooni ambitsioonikate eesmärgideni jõuda kaks tuhat viisteist aastaks ma arvan, et äh, väga oluline on äh, just äh, järgmise aasta Myanmari eesistumine, sest selleks ajaks loodab ASEAN olla üks integreeritud kodu, kogukond. ma loodan, et me jätame aega piisavalt, et me saaksime rääkida läbi ASEAN-i liikmetega ja partneritega kõikidel teemadel, eriti just komplekssetel ja keerukatel me vaatame üle omad äh, institutsionaalsed pädevused ning välissuhted. ja nagu öeldud, siis äh, Euroopa on meie jaoks äh, väga oluline partner ja Norra on ka liitumas meie mm, tihedatud koostööga. tahaksin öelda veel kahte asja ASEAN-i Euroopa Liidu välisministrite kohtumisel käis kõrge esindaja Baroness Ashton eelmisel aastal ja ka see aastal. see rõhutab ASEAN-i ja Euroopa Liidu tähtsaid suhteid. me tahame tervitada kõrget esindajat ka Bruneis juulil ja ma, juulis ja ma arvan, et see kohtumine on igati väärt eh, kohaletulekut. härra esimees, ma tervitaksin Euroopa Liidu delegatsiooni eh, ASEAN-i äh, äh, riikidega ja selle juhti Venne Langenit. sel aastal käib ta visiidil kümnes ASEAN-i riigis ja ma loodan, et äh, sealt edasi näeme visiite ka tulevikus, suur tänu! Thank you, next speaker on Melis. suur tänu, järgmine kõneleja on härra Pütikofer raportina, raportöörina Thank you, chair uh,. I also wanna thank. suur tänu, härra esimees. ma tahaksin tänada ka asepeasekretäri ja härra Varnekest ja ma tahaksin esitada küsimusi mõlemale meie paneelis osalenud eksperdile. Äh, härra Linn, te rääkisite äh, inimeste kesksest äh, ASEANist ning inimestevahelisest suhtlusest ma tahaksin, et te võib-olla ehk laiendaksite seda küsimust. kuidas te näete, et inimeselt inimesele suhted ASEAN-i ja Euroopa Liidu vahel aset leiaksid? ja härra Varnekese käest ma tahaksin küsida, et te ei ole väga süviti tegelenud tegelikult praegu selle rolliga, mida saaks Euroopa Liit mängida, Euroopa Parlament mängida suhete süvendamises ehk sa tahaksite selles osas veel mõned märgused teha? ja mõlema paneelis osalenud eksperdi käest ma tahaksin küsida midagi, mis võib-olla haakub härra Langeni sissejuhatava sõnavõtuga. tema ütles, et äh, me peaksime töötama selles suunas, et Euroopa Liidu ASEAN-i parlamentaarne assamblee võiks äh, ellu kutsutud saada. kas teie arvate, et äh, see oleks väärt pühendumust ja sellega tegelemist, kuidas te näete neid küsimusi? Jägl. proua Jägla. no Jägl Miss Jägel. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Vielen Dank. suur tänu, härra esimees, suur tänu kõnelenud ekspertidele ja suur tänu selle informatsiooni eest. kas ma tohin rääkida saksa keeles, küsib kõneleja. suur tänu selle teabe eest Vielen Dank für die Informationen, die Sie uns ge-. veel kord suur tänu selle teabe eest, äh, mida te meile edastasite. ja see osaliselt andis meile kindlasti järelemõtlemiseks ainet. väga olu-, õige on see, härra asesekretär, ja ma olen sellega päri, et Euroopa tasand on liiga vähe tegelikult pööranud oma pilku ASEAN-i riikide poole tervikuna ja õige on kindlasti ka see, kui te ütlete, et üksikud ASEAN-i riigid ei ole ka pööranud Euroopa tasandile oma pilku, vaid selle asemel Euroopa Liidu liikmesriikidele. kindlasti on õige ka see, et huvid on erinevad. Euroopa Liidul on peale majandus äh, huvide, mis on kindlasti väga olulised ja on meie jaoks ka esiplaanil. Need huvid ei ole mitte ainult äh, liikmesriikide omad, aga meie omad tervikuna. aga lisaks majandusküsimustele on alati ka eetilised küsimused tähtsad meie jaoks. Äh, me võtame alati arvesse ka inimõiguste küsimusi ja kui me nüüd äh, lisame kõik need aspektid summale, aga siis kuna meie pikaajaline eesmärk, mida juba ka öeldi, on vabakaubandusleping, mis on mõlemale huvirühmale ka äh, vajalik, siis kuidas me saame oma erisused kokku tuua, mida te ootate meie käest, mida on vaja veel teha selleks, et äh, teie vaatepunktist vabakaubanduslepinguni jõuda? aga ka sisemisest vaatepunktist, äh, härra Varneke äh,, Te piirasite mitmed äh, küsimused ära, ütlesite, et siin on veel suured puudujäägid, aga mida võiksid teha ja mis äh, on äh, mõlemale poolele oluline ehk mida peaks tegema? me töötame ju praegu ASEAN-i raporti ja parema töö, koostöö nimel. küsimus on, mis peaksime meie omalt poolt veel tegema? proua Gomes Thank you, it was very interesting presentations uh.... suur tänu nende huvitavate ettekannete eest. ja ma olen tegelikult härra Varneke poolt välja öelduga nõus. ma tahaksin kuulda kindlasti vastust küsimusele, mida äh, härra Püütikofer esitas nimelt, mida saab kõigepealt teha inimeselt inimesele äh, suhtluse parendamiseks äh, kahe osapoole vahel aga ma tahaksin samuti teada, et kuidas te näete Indoneesias toimunud revolutsioonide järel, mis viimase aastakümne jooksul seal on aset leidnud, demokraatia konsolideerumine sealhulgas kõige suurem nendest kuidas te näete, et sellised kogemused võiksid projitseeritud saada ka teistele ASEAN-i riikidele? Birma ja Myanmari näide on siin ilmselt äh, väga hea. aga siit võiks ka minna edasi. Äh, täna hommikul oli kõrvalruumis Indoneesia teemaline konverents ja keegi viitas sellele, kui oluline on tegelikult sotsiaalkindlustuse süsteem, mida Indoneesia praegu rakendab ja minu küsimus, kas see võiks ka ASEAN-i kontekstis erinevate mõistmisteni viia? edasi ASEAN kui julgeoleku tagaja kogu regioonis. ma arvan, et piraatluse vastases võitluses on väga hea näide juba tehtud piraate on võimalik ainult äh, niimoodi tõkestada, et äh, nende vastu võetakse ette suuremahuline koostööoperatsioon. see oli mereõiguse konventsiooni põhine. aga kuidas on võimalik seda kasutada nende pingete lõdvendamiseks, mis praegu on äh, Lõuna-Hiina meres? Singapuri julgeolekuuuringute instituudis ütles keegi just mulle hiljuti, et äh, peaks ootama ka seda, et Jaapani ja Hiina suhted ilmselt äh, muutuvad veel pingelisemaks tulevikuks ja Lõuna-Hiina mere küsimus võib-olla laheneb. kuidas ASEAN kõikide nende asjadega toime tuleb? enne kui ma annan sõna järgmisele kõnelejale tahaksin ma tervitada siin härra Win Hood, kes on esindajate koja liige Myanmarist ja Min Mo, kes on äh, Myanmari ülemkojast. Nad on siin õppereisil. Bene, mm, prossimo oratore eh järgneva kõnelejana tahaksin ma anda sõna härra Kööbelsini. suur tänu, kallis kolleeg. ma kuulasin tähelepanelikult Aasia Euroopa fondi esindajat, kes ütles nimelt seda, et meie, eurooplased siin omistame väga tä-, vähe tähelepanu suhetele ASEAN-i riikidega kes minu arvates on küll meie täiesti loomulikud partnerid Aasias. loomulikult meil on väga head majandussuhted, aga meie arutelu näitab ka seda, et nii kui me hakkame majandusest rääkima, kiirustame me kohe ka inimõiguste teema juurde meie jaoks on see teema väga oluline ja mul on jäänud mulje, et mõnikord teeme me lihtsalt deklaratsioone, mis on nagu deklameerimine, iseenda näitamine. aga eh, tunduvad veidi silmakirjalikud meie partneritele Aasias või ASEANis ja võib-olla ka pealiskaudsed näiteks kõik need äh, neljapäeva pärastlõunal Strasbourgis võetud äh, erakorral-, vastu võetud erakorralised resolutsioonid, neil ei pruugi alati mõju olla ja muide tuhande üheksasaja kaheksakümne viiendast aastast äh, olen jälginud Aasia riike, ASEAN-i riike ja ma pean ütlema, et inimõiguste olukord on selles regioonis siiski positiivses suunas arenenud näiteks õigus elatist teenida, haridust saada, on äh, ASEAN-i riikides võib-olla isegi paremini garanteeritud kui mõnes Euroopa Liidu liikmesriigis. ja ähm, me ei ole võib-olla teadlikud ASEAN-i riikide omavahelistest suhetest ja nii-öelda kolleegide survest. näiteks mõni aasta tagasi pidi Myanmar äh, ASEAN-i eesistujaks saama, nii nagu meilgi on roteeruv eesistumine Euroopa Liidus. parlament oli selle vastu omal ajal, sellepärast et Myanmar oli sõjaline diktatuur, aga diskreetselt suutsid mõned riigid ikkagi ilma suure kärata. paluda Myanmari, et ta ise tagasi astuks. ja minu arvates on niisugune kolleegidevaheline surve avaldamine hea näide sellest, et mingisugustel teatud puhkudel regioonide konfliktides Äh, on päris kasulik, kui teised ASEAN-i riigid sekkuvad selleks, et halvimat vältida. ja nüüd me oleme ka äh, ASEAN-i parlamentide liikmetega suhelnud, ma olen kolm korda osalenud äh, ASEAN-i parlamentaarsel assambleel ning äh, ma ei varja sugugi, et äh, me tahaksime äh, AKV suhteid või AKV-ga sarnaseid suhteid asendada, arendada ka mm, ASEAN-i riikidega, Verne Langen ütles aga, et meil on vaja struktureeritud dialoogi pidada, see on õige, äh, me peame pidama regulaarselt dialoogi parlamentaarse assambleel, mis tuleb aastas korra kokku. nimelt äh, mina osalesin arutelul, kus Lõuna-Hiina mere konfliktist räägiti ja tõesti, me alustasime tõelist poliitilist debatti, see äh, sisendas julgust ja näitas, et et üheskoos on võimalik äh, selles maailmajaos ka väga tähtsaid küsimusi arutada. tänan. Merci, cher kolleeg. Alors, euh, à vous la réponse. suur aitäh. Äh, ma annan nüüd teile sõna vastuseks ja äh, kõigepealt vastab härra Liiv, palun. Um... ma tänan. kõigepealt teie küsimus, mis puudutas eh, inimestekeskset ASEAN-i ja inimestevahelist suhtlemist. inimestekeskne ASEAN. Äh, ASEAN-i on tihti kaua aega bürokraatliku organisatsioonina käsitletud, mil, kus valitsused tegutsevad ilma, et nad inimeste tahtmist teaksid ja meie juhid mõistsid seda ja igal tippkohtumisel, kus kokku tullakse, kulle on kutsutud ka vabaühenduste esindajad ja noored, äh, et nemadki saaksid oma sõna sekka ka öelda ja nendega regulaarselt suhelda ja viimasel tippkohtumisel meie juhid ka tunnistasid seda, et e, rahvas on kõige selle lahutamatu osa ja nüüd on see ASEAN-i prioriteediks lausa seatud viimasel tippkohtumisel, et tuleb olla nähtavam ASEAN-i riikides ja inimesed peavad rohkem teadma ASEAN-i kohta. nii seda me peamegi silmas inimese keskse ASEAN-i nimel. me ei ole veel saavutanud oma eesmärki, aga me oleme teel sinna ja meie juhid teavad seda eesmärki. nüüd inimestevaheline suhtlemine ja kontaktid. selleks on meil vaja infrastruktuurid nii on lihtsam reisida piirkonnasiseselt, aga ka väljapoole. ja see generaalplaan suhtlemise jaoks, master plan for connectivity on meil loodud just sel eesmärgil. ja infrastruktuurid ja paremad sidemed, me palume, et meie partnerid ka meile siin appi tuleks inimeste vahelised suhted nüüd Euroopa Liidu ASEAN-i vahel, ma usun, et see kõik on võimalik korraldada, et kutsume rohkem inimesi meie piirkonda reisima. näiteks ka tudengivahetuse korras rohkem. näiteks meil noored käivad regulaarselt Jaapanis, Hiinas selline noorte kohtumine on sagedane. ma usun, et on alati võimalik rohkem inimestevahelisi kontakte eh, edendada siin piirkonnas ja koolides peaks ka rohkem informatsiooni jagama meie piirkonna kohta, see on ka üks viis, kuidas inimesed üksteist lähemalt tundma õpivad ja põhjalikumalt teada saavad, mis toimub, mis ühelt poolt on Euroopa Liit, Euroopa, teiselt poolt, mis asi on ASEAN, seda teavet saab juba koolis jagada. nüüd edasi järgmine küsimus. et Euroopa Liidu pool ei pööra piisavalt tähelepanu. et Euroopa Liidus on erinevad huvid, ma arvan, sellele mina ei pea vastama. nüüd vabakaubandusleping Ehm, Euroopa juba üksikute riikidega ehm, selliseid leppeid sõlmib. E, jah, aga hetkel küll meie piirkondade vaheline FTA ei ole vist teostatav, nii ma saan aru, arvab ka teie delegatsioon, kui nad meil on käinud aga pärast seda, kui meist saab ühendus, ma usun, et see töö selle eesmärgi nimel jätkub. hetkel me tõesti eh, sõlmime vabakaubanduslepinguid üksikute riikidega, aga võib-olla pärast aastat kaks tuhat viisteist asi muutub ja saabki olema meievaheline vabakaubanduspiirkond. Te küsite, kuidas meie Euroopa Liidus saame teid aidata. Euroopa Liit on meid juba aidanud ja me oleme sellest väga tänulikud ja see abi on ennekõike integratsiooni äh, suunas läinud. jah, see kontaktide suurendamine, arengulünkade täitmine, need on meie peaeesmärgid. meie majandusühendus aastast kaks tuhat viisteist ka peab need lüngad täitma, rohkem ühenduvust ja arengu aukude, lünkade täitmine. nii et teie abi äh, äh, ka oleks teretulnud just nende projekti toetuseks, mis seda, neid väga suuri erinevusi arengus kuidagi üritavad üli, ületada ja just on toeks nendele väga vaegstele riikidele, kes hiljem liituvad jah, sellised projektid võib-olla on väga äh, aktuaalsed ja prioriteetsed, äh, mida võiks äh, paremini käsitleda. see abi siin on väga teretulnud ja jälle see ühilduvus, ei tarvitse olla ainult infrastruktuur, aga mm, ka lihtsalt inimestevaheline suhtlemine, integratsioon kuulub siia alla, tehnoloogiliselt Teil on suur eelis juba olemas ja te võite meid selles tublisti aidata. jah, ja kõik see suurema integratsiooni nimel. praegu on vaja, et me tõesti oma ühenduse aastaks kaks tuhat viisteist rajaksime, see on meie prioriteet, need on need valdkonnad, milles me tahaksime teiega hea meelega koostööd teha. nüüd järgmine küsimus esimesele osale vastab minu kolleeg, aga teine osa, et ASEAN kui julgeoleku tagaja. Te rääkisite siin piraatluse vastasest võitlusest ja nii edasi. jah. meie eh, oleme loonud tugeva aluse, platvormi eh, meie piirkonnas, eh, kus riigid saavad kokku tulla, erinevad institutsioonid saavad kokku tulla. kui me ASEAN-i piirkondlikku foorumit vaatame, siis on ainus foorum, kus kõik kuus osapoolt Korea poolsaarel eh, koos käivad. nii et see on platvorm, kus nemadki saavad kohtuda ja mitteametlikult asju arutada. praegu kuue osapoolega läbirääkimised on käimas selle platvormi alusel, nii et meil on olemas platvorm kõige selle jaoks. Uh, uh, mul ei ole palju aega, ma arvan, et ma muudest asjadest ei räägi, annan sõna kolleegile üle. suur tänu, tänu küsimuste eest, kõigepealt ma tahaksin härra Pütikoferile vastata inimeste vahelised kontaktid Euroopa Liit, ASEAN. see kogemus, mis meil on äh, Asia Europe Foundationiga, sihtasutusega, haridus ja kultuur, siin on meil väga palju äh, inimeste vahetusi nii-öelda. me üritame soodustada sellist vahetamist ja koostööd poliitikud toome kokku, kes arutavad aktuaalseid küsimusi, me üritame kunstiinimesed kokku tuua. me ei, ei siin korralda mingi kooride sõite, kultuurikollektiivide väljasõite kuhugi mujale, teistele mandritele, aga lihtsalt me aitame neid inimesi, kes tahavad rohkem koostööd teha, oleme neile abiks, igasugused võrgustikud, meil on mitmesuguseid projekte. vaadake meie veebilehti asef.org, eh, sealt te näete, millised võimalused on, saab, kõik see on aktuaalne. nüüd Euroopa Parlamendi roll, eh, mida saab siin rohkem ära teha ASEAN-i kontekstis. jah, AIPA on üks, ASEAN-i parlamentide vaheline assamblee on üks foorum eh, siin kolleeg ütles, et see on alles lapsekingades vähemasti Euroopa mõistes, aga tähtis on seal kaasa lüüa ja Saksa valitsus aitab näiteks sealset sekretariaati, aitab neid inimesi, kes komisjonides, sekretariaadis toetavad võrke, koostöövõrke edendada, paremini suhelda jah, võib-olla tõesti kaasa lüüa AIPAS ja vaadata, millised on vajadused, mitte niimoodi, et sinna kohale rühkida, et meie oleme siit Euroopa Parlamendist ja teeme asju Euroopas nii, aga vaat-, pigem pidagem dialoogi, vaadake, mis, millised vajadused seal on ja siis, mida saab äh, pakkuda. sama puudutab julgeolekuvaldkonda ASEAN tegeleb sellega väga põhjalikult, aga samas Euroopa Liit ei ole kaasatud sellesse tegevusse. nii et tuleks tegelikult vaadata, mida seal arutatakse, millised töörühmad seal on loodud, millised huvipakkuvad küsimused, mida arutatakse, eh, teemad, te siin viitasite piraatlusele ja siis vaadake, mida Euroopa Liit saab pakkuda ja pakkuge seda, see on tähtis et kas Euroopa Liidu ASEANi assamblee on mõttekas, mul on seda raske otsustada sellised parlamentaarsed assambleed kontinentide vahelised, ma jätan selle teema teile. proua Jekle rääkis siin eh, majanduslikust kaasatamisest ja ka Euroopa Liidu eetilistest normidest, standarditest. loomulikult, kui te Aasiaga suhet-, suhtlete, ei tohi te neid peita. aga üldjoontes mina olen alati soovitanud öelda välja, mida te mõtlete, millesse te usute, mis on teie jaoks tähtis ja samas ka kuulake, mida teine pool ütleb, millest nemad on huvitatud. inimõiguste vallas, millised on kõige suuremad probleemid, need on teistsugused kui Euroopa omad. inimõigustest saadakse ka Euroopas teistmoodi aru kui Aasias, nii et tasub oma seisukoht välja öelda ja siis ka kuulata ja pärast seda vaadata, kus on siis võimalik leida ühispind ja kuidas võrdväärsete partneritega ah, siis koostööd teha. jah, ASEAN ja Euroopa Liidu koostöö julgeoleku vallas, proua Komes, üks kõige edukamaid koostööprojekte oli ju Aceh missioon, Euroopa Liit eh, osales ASEAN-i missioonis seal mõnes teises vormis, mõnes teises kohas võiks kaaluda sedasama korrata. nii, aga jätan jälle selle valitsustele otsustada, kas see on kohane. ja viimane märkus. Teie kolleeg siin rääkis kolleegide survest ASEANis. Eh, jah, Euroopa Liidus on sama asi, kindlasti on seal oma roll üks asi on, kui tuleb äh, äh, mingisugune signaal väljaspoolt USA-st või mujalt ja siis me vaatame, kuidas üheskoos äh, reageerida Euroopa Liiduga, sama on ka ASEANis. tähtis on, et kui eurooplased suhtlevad ASEANiga, siis peaksid nad mõtlema ka selle peale, kes on need inimesed, kellega tahetaks suhelda ja keda tahetaks toetada. ja siis küsige neilt inimestelt, et millist toetust nad vajavad. selle asemel, et neile peale suruda mingisugune meie jaoks Euroopas aktuaalne agenda, hoopis parem on dialoogi pidada kõigepealt. ma arvan, et see oli vastus teie küsimustele. jätkame. viimased kolm sõnavõtjad, härra Jonathan Holslak, kes on Brüsseli eh, Hiina Uuringute Instituudi teadur, eh, seejärel proua Clara Portela, kes on Singapuri juhtimisülikooli poliitikateaduste eh, dotsent ja härra Jürgen Rüüland, kes on Freiburgi ülikoolist Kagu-Aasia uuringute vallast. nii et tere tulemast, kõigepealt härra Holslaak saab sõna. äkki vahetaks eh, järjekorra ära proua Portella kõigepealt. Teie tulite ju Singapurist kohale, nii et tahaks väga kuulata teie ettekannet ja selleks rohkem aega ette näha pärast seda juba külaline Saksamaalt võib-olla, siis me ei raiskaks aega how can I, okay, thank you very much for this kind offer, but we still have. suur tänu selle kena pakkumise eest suur,. suur-suur tänu. aga ma arvan siiski, et teie alustage. minu esialgu et, ettekanne oli kolmeks jaotatud, kõigepealt ma rääkisin siin strateegilistest huvidest, mis seovad Euroopa Liitu ASEANiga ja siis räägiksin sellest, kuidas mõlemad pooled teineteist näevad ja kuhu siis ollakse suhetes välja jõudnud. ja ka võib-olla ma jätan need asjad hoopis välja ja teen hoopis ettepanekuid, kuidas partnerlussuhted tugevamaks muuta. ja tausta raportist te olete ju ka lugenud, selle kohta siin saalis on see raport ka olemas. ma väidan seal, et me peaksime tugevdama oma suhteid ASEANiga, et see on peatähtis partnerlus, aga see ei ole nii ilmselgelt äh, mitmed eelkõnelejad juba rõhutasid, et piirkondlik äh, koostöö on äh, midagi, mida on vaja, on vaja sidemeid süvendada ja tugevdada, paljud viitasid geopoliitilistele huvidele, mis Euroopal on selle vastu, et integratsioon Aasias suureneks. aga mina oma dokumendis, oma aruandes räägin, et see ei ole kõik niisama lihtne ja kui asi puudutab koostöö edendamist, siis ma arvan, et Euroopa Liidu jaoks on peatähtis mitte niivõrd äh, laiendada partnerlussuhteid ASEANiga ja isegi mitte luua mingeid muid formatsioone, vaid ennekõike ikkagi oleks vaja täpselt tuvastada, kainelt vaadata, kus siis on Euroopa Liidu huvid ja kus on need hoovad, mis Euroopa Liidu käsutuses on. väga palju suhteid on juba kahe poole vahel olemas, aga tähtis on need suhted efektiivsemaks muuta. ja oma dokumendis ma tegin ettepaneku selged prioriteedid seada Eh, kui kõne all on julgeolek, siis ma arvan, et ASEAN-i ja Euroopa Liidu suhted peaksid tuginema eh, korralikule tööjaotusele. ma juba eh, olen varem sellest siin rääkinud. minu arvates ei ole eriti kasu sellest, ei ole ka vaja seda, et Euroopa Liit saaks täie voliliseks julgeolek arengu tagajad selles piirkonnas, aga hoopis asjakohasem oleks, kui Euroopa Liit tagaks suurema julgeoleku sadadele tuhandetele eh, Kagu-Aasiast välja rännanutele, ka Aafrikast ja Lähis-Idast tulnutele. Mm, et seal selle kaudu rohkem mõju avaldada. nüüd, mis puudutab majanduslikku koostööd, siis siin tuleb olla väga ettevaatlik oma soovidega. jah, on äh, tähtis see, et tugevnevad eh, majandussuhted ja ka uued majandussuhted kujunevad, uued valdkonnad võetakse eh, tähelepanu alla, aga samas see võib asjani nõrgemaid eh, liikmeid ka negatiivselt mõjutada. hiljutine uuring aastat kaks tuhat kümme näitas väga selgelt, et see tulu, mida nõrgemad ASEAN-i liikmed äh, Eh, kaubandusliberaliseerimisest Euroopa Liidus ka saaksid, ei ole sugugi nii ilmselged. nii et eh, peaksid väga keerukas kaubandus- ja majanduspoliitika ASEANiga eh, ja mitte, et tuleks piirduda lihtsalt liberaliseerimisega kaubandussuhendes. nüüd urbaniseerumine on üks eh, valdkond, mis mõlemale poolele väga huvi pakub, see on kõige suurem väljakutse Kagu-Aasia maadele. ja see on üks väga tähtis valdkond, kus me saaksime jõud veel paremini ühendada. Eh, nüüd peale selle tuleb õiged prioriteedid välja noppida. Eh, üks tõeline väljakutse ASEANile ja Euroopa Liidule on koordineerimise tugevdamine. kõigepealt ma arvan, et välisteenistus saab siin etendada palju suuremat rolli. kui ma rääkisin ASEAN-i diplomaatidega, siis ma nägin, et nende hulgas on palju skeptikuid, kes suhtuvad skeptiliselt välisteenistuse rolli. selle asemel, et omaenda poliitika välja pakkuda ASEAN-i suunas, ma arvan, et välisteenistuse peamine lisandväärtus peaks olema selles, et väliskoordineerimine tugevneb enne kui mingeid uusi algatusi pakkuda välja, on vaja siiski konsulteerida, tugevdada koordineerimist. E, välisteenistus saab palju rohkem ka ära teha selleks, et korrastada e, huvisid sidusrühmade vahel, erinevate liikmesriikide vahel, valitsuste vahel ja veel üks asi, millest ma olen ikka jälle rääkinud, meil on ASEANiga tähtsaid programme nagu piirkondliku integratsiooni tugiprogramm, generaalplaan Aasia ühenduvuse parandamiseks. E, e, Euroopa institutsioonid on lubanud seda generaalplaani toetada, aga et asi tõesti toimiks, tuleb kõvasti vaeva näha ja paremini korrastada ja koordineerida e, kahekümne seitsme, kahekümne kaheksa liikmesriigi vahel siinpool neid toetuse avaldusi ja julgeolek ja investeeringud on veel kaks teemat, mis jäävad mul puudutamata, sest lihtsalt aega napib ja ma võtan kohe lõppjäreldused ette. ma tahan öelda, minu jaoks peatähtis asi partnerlussuhetes ASEANiga on tõhusus, mitte ulatus mitte suurus, vaid tähtis on, et suhted oleksid tõhusamad ja tegusamad kui praegu. kena, et tegite nii lühidalt. nüüd Clara Portela. Thank you very much. suur aitäh ähm,. minu ettekannet praegu pannakse valmis ähm, ja ma tahaksin öelda, et äh, ma lihtsalt soovisin anda teile äh, sellise üldise ülevaate, rohkem aega ei ole, äh, rääkides ASEAN-i jaoks kõige olulisematest arengutest, vaadates seda siis edasise Euroopa Liidu ASEAN-i koostöö vaatevinklist. kust pärineb organisatsioonide koostöö, kuidas see on arenenud, ASEAN tegelikult ei loodud integratsiooniprojektina äh, majandusintegratsioon oli kõige olulisem esialgu ja see juhtus siis tuhande üheksasaja üheksakümnendatel aastatel. ASEAN-i moodus operandi on tõesti Euroopa Liidu toimimisest oluliselt erinev ja sageli ähm, öeldaksegi, et tegemist on ASEAN-i viisiga või meetodiga, mitte sekkumine, liikmete suveräänsus ning äh, koostöö toimub äh, valitsuste tasandil, äh, tähtis on konsensuse otsimine ning avalikkuse kriitika vältimine. oluline samm astuti kahe tuhande seitsmendal aastal ASEAN-i arengus, kui allkirjastati ASEAN-i harta. selleks saadi inspiratsiooni mõttest, et ASEAN peaks olema maailmaorganisatsioon, juudi, juriidiline isik oma põhikirjaga. ja ma loodan, et see varsti eh, saabki nii olema. ning ASEAN-i hartale kirjutati alla see on saanud nüüd äh, organisatsiooni arengu nurgakiviks, see oli täiesti pretsedenditu samm organisatsiooni arengus. ning ASEAN, äh, ASEANil ei ole praegu äh, ikka veel parlamentaarset dimensiooni, mm, olenemata hartast ja see on üks oluline erisus kui me räägime kolmest kogukonnast, siis jällegi on toimunud uued arengud. kõigepealt peab ütlema, et need kolm äh, regiooni ja, või koostööregiooni, sotsiaal, äh, majanduslik koostöö, poliitiline ja julgeolekukoostöö ning sotsiaalmajanduslik koostöö, need on kõik erinevad. Äh, võib-olla siis äh, sotsiaalmajanduslikul koostööfoorumil on äh, kõige suuremaid ühi- või kõige rohkem ühisjooni Euroopa Liidu sisese koostööga. samuti on otsustatud luua inimõiguste ähm, agentuur sotsiaalkultuurilise koostöö raames, ma olen oma aruandes ka seda käsitlenud ning ähm, mitmete ASEAN-i liikmete vaheline koostöö on tõhustunud, eh, isegi kui otseseid koostöösidemeid nendel riikidel varem ei olnud. nüüd poliitiline ja julgeolekukoostöö, eh, koostöö tegeleb eelkõige eh, piraatluse vastase võitlusega, see puudutab mitmeid ASEAN-i liikmeid. oluline on see või huvitav on see, et me oleme väga pikalt rääkinud tõhustatud koostöövõimalustest Euroopa Liidus ja alles nüüd oleme jõudnud selleni, see on, aga äh, ASEANis see juba toimib. nüüd, millised on tuleviku väljakutsed? kultuuriline mitmekesisus liikmesriikide vahel on väga suur, ka majanduslik äh, lähtepunkt, arengutase on erinev ning äh, mõnikord on selle tõttu ja ka poliitilise ebastabiilsuse tõttu koostöö olnud häiritud. aga praegu on ASEAN-i äh, põhiväljakutsed seotud eelkõige otsuse tegemisega, arvestades Hiina äh, domineerivat positsiooni regioonis, regiooni majanduses, võib-olla te mäletate Lõuna-Hiina mere konflikti, Filipiin, suhted Filipiinidega, Indoneesiaga. Indoneesia on isegi soovinud, et ähm, ASEAN-i vaatlejad riigist lahkuksid ja see võib tulevikus koostööd jällegi häirida organisatsiooni siseselt ja võib-olla välissuhetest ma ei räägi täna. ASEAN on väga avatud organisatsioon, tal on väga palju koostööpartnereid, erinevaid koostöömeetodeid regioonis ja ta on väga edukalt suutnud ennast kehtestada regioonis. ASEAN kui regionaalne foorum on väga tõhus ja edukas organisatsioon ja edasi, eh, viimane slaid, millist rolli võiks mängida Euroopa Liit suhetes ASEANiga? sest Euroopa Liit on ka regionaalne integreerunud organisatsioon, aga samas on ASEAN ja Euroopa Liit väga erinevad. Euroopa Liidul on oma huvid mängus ASEAN-i majandusarenguga või üldse arenguga seoses multilateraalsete suhete arendamine Kagu-Aasias on üldiselt Euroopa Liidu jaoks oluline. samuti on tähtis Euroopa Liidu abi ASEAN-i riikidele. pikka aega on olnud tegemist integratsiooniabiga, aga see roll ei ole enam kõige olulisem või, või, või koostööd iseloomustav roll, sellepärast et piirkonnas tegutsevad väga paljud agentuurid, kes samuti tegelevad abiga, annavad abi regioonile, seega Euroopa Liit võib-olla peaks üle vaatama, millistes valdkondades ta saaks eristuda teistest organisatsioonidest ja kuidas koostööd jätkata. nüüd ähm, abi ja integratsioon. siin võiks järele mõelda, kas ei saaks Äh, julgemalt konflikti lahendusprotsessis Myanmaris osaleda. riik on astunud väga olulisi samme, viinud läbi juba reforme mitmetes valdkondades, aga Euroopa Liit võiks väga kasulikku abi anda Myanmarile mõnede pingete lahendamisel või leevendamisel ning Euroopa Liidul on ka võimalus oma kogemusi jagada territoriaalsete konfliktide lahendamisel, arvestades varasemaid kogemusi ja seda võiks kasutada siis mm, Lõuna-Hiina meres ära. see ongi minu poolt kõik, tänan. Ruuland. järgnevalt saab sõna siis professor Jürgen Rüüland suur tänu, austatud paneeli osalejad, suur aitäh austatud äh, asesekretär ja parlamendiliikmed. finantskriis on väga olulise jälje jätnud piirkonda, eriti just ASEAN-i institutsionaalsele arengule. see on äh, käivitanud äh, kaugeleulatuvad reformid, ASEAN-i harta on vastu võetud selle tulemusena ning ASEAN-i kogukonna loomise eesmärk on seatud kahe tuhande viieteistkümnendaks aastaks, loodetakse reeglitel põhinevamat ja tõhusamat organisatsiooni ning kindlasti ka inimestele keskendunud organisatsiooni ning äh, seda, see kõik tähendab suuri normatiivseid muutusi, sellepärast et ASEAN-i hartas on kirjas demokraatia põhimõtetest kinnipidamine ja hea juhtimistavad, õigusriigi põhimõtted, need on kõik normatiivsed eesmärgid, mis ühe organisatsiooni äh, põhikirja on kirjutatud. Äh, ASEAN-i harta on seetõttu olnud väga oluliseks teetähiseks selle organisatsiooni arengus, hoolimata sellest, et mitmed vaatlejad on praegu ikkagi pettunud, lubab see harta rohkem kodanikuõigusi kui kunagi varem. samuti on inimõiguste komisjon sisse seatud, samuti ASEAN-i naiste ja laste õiguste kaitsekonventsioon ning ASEAN-i inimõiguste deklaratsioon juba nagu mainitud ning see inimõiguste deklaratsioon kinnitab äh, kõik poliitilised ja kodanikuõigused, mis on ka ÜRO inimõiguste deklaratsioonis kirjas ning lisaks siia lai valik veel sotsiaalsetest, majanduslikest ja kultuuriõigustest, aga nüüd ma tahan öelda aga, sellepärast et kriitikud äh, kurdavad, et äh, mitmeid puudujääke on ka nende reformide osas olemas üks kriitikapunkt, äh, millele viidatakse, on see, et need õigused on väga tugevalt kontekstuaalsed. Äh, inimõiguste põhiline iseloom on see, et äh, eristada tuleks usulisi, poliitilisi, kultuurilisi ja nii edasi taustu ja ka riigi julgeoleku aspektid võivad inimõiguste riivet õigustada, on seal öeldud, ning kriitikat kriitikute järgi tähendab see seda, et äh, valitsus on kirjutanud sinna hartasse sisse õigusliku aluse oma inimeste õiguste õõnestamiseks. inimõiguste deklaratsioon baseerub äh, kolmel inimõiguste põlvkonnal, mis on peamised voolud. midagi selles suhtes halba ei ole, aga sellegipoolest viidatakse tihti sellele, et need kolm inimõiguste põlvkonda äh, ning ka ASEAN-i inimõiguste harta rõhutavad väga tugevalt seda, et äh, grupi- ja kollektiivõigused on väga tugevad ning äh, kogukondlikke traditsioone rõhutavad regioonis. ning see on tekitanud kahtlusi just vabakonnaorganisatsioonide ja teiste hulgas, kes ütlevad, et äh, kogukondlikud traditsioonid on tavaliselt olnud selleks, et õigustada inimõiguste ja indiviidide õiguste riivet edasi limiteeritud mandaat, mõned ütlevad, et äh, valitsustevaheline inimõiguste komisjon äh, teeb liiga vähe inimõiguste eest võitlejad näevad äh, kõige olulisemana siin uurimistegevuste läbiviimise õigust, samuti petitsioonide või kaebuste saamine kodanikelt või valitsustevalistest organisatsioonidest järelevalvet ja seiret riikides või isegi sanktsioneerimine nende vastu, kes on eksinud, seda kõike ei ole põhimõtteliselt selle komisjoni mandaadis kirjas. ning äh, see piirdub lihtsalt pädevuste arendamisega inimõiguste vallas. lepingud ja viide ÜRO hartale rõhutab äh, siin riikide suveräänsust, aga see võiks olla vastuolus näiteks äh, normide kaitsmise põhimõttega. ja selline vastutus läheb väga selgelt äh, ju suveräänsuspõhimõtetest üle. edasi, mittesiduv iseloom sellel dokumendil. kritiseeritud on seda, et ei ole põhimõtteliselt võimalik kusagilt äh, kinni haarata, ei ole mingisugust äh, äh, kohust ASEANil ning liikmesriikid, kui nad nende harta põhimõtete vastu eksivad, ei, neil ei ole põhimõtteliselt sanktsioneerimismehhanismi selliste riikide vastu. nii et ohvritel ei ole kusagilt abi loota. ja viimane punkt on osapoolte kaasatuse puudumine kriitikud viitavad, et mõningad äh, selliste hartapunktide ja ka teiste deklaratsioonide kirjutamisel äh, üle on olnud saladuseloor ja avalikkust pole kaasatud. aga ma tahaksin viidata veel lühidalt äh, kodanikuühiskonna organisatsioonide registreerimise põhimõtetele seda on peetud äh, korporatiivriigi põhimõtetele või autoritaarsete riikide põhimõtetest lähtuvatel alustel kuuekümnendatest või kaheksakümnendatest, kus osalusprojekte lubatakse, aga need tegelikult ei õhuta kodanikuühiskonna rolli kasvu selle asemel äh, rõhutatakse seda, et need esinduskogud või, või organid, kes peaksid olema tegelikult kodanikuühiskonnad, äh, on need, kes peaksid äh, survestama rohujuure tasandit, võtma vastu asajani tasandil tehtud poliitikaid erinevad riigid, kes neid uusi dokumente ellu peavad viima, kuna Asani näol on tegemist valitsustevaheliste Äh, selle organisatsiooniga, siis äh, liikmesriigid on äh, selle eest vastutavad, et neid vastu võetud otsuseid ka jõustada ja liikmesriikide kohtusüsteemid siis ka vastavalt töötavad. ma ütleksin, et see pilt on väga erinäoline, erinevates riikides on olukord erinev ja seetõttu ei ole ilmselt õiglane, kui me väga lühidalt neid asju käsitleme, sellepärast et see ei ole kõikide riikide suhtes äh, õiglane. inimõiguste konventsioonidega liitumine või mitteliitumine. Äh, ma olen vaadanud üle kõik kuusteist olulisemat rahvusvahelise tasandi konventsiooni ning nendega liitumine on kolmkümmend seitse protsenti praegu kolmkümmend seitse protsenti siis nendest on ratifitseeritud. põhiseaduslikud äh, kaitseklauslid on paigas tavaliselt kaitstakse seal isikuõigusi, liberaalseid õigusi, aga nagu varem juba öeldud, siis sotsiaalseid, majanduslikke ja kultuurilisi õigusi samuti. mõningatel riikidel on isegi põhiseaduses demokraatia klauslid kirjas. aga sooline võrdusõiguslikkus, õigus eravaldusele, surmanuhtlus ja äh, usuvabadus on äh, jäetud mainimata põhiseadused äh, ka-, kasutavad tavaliselt äh, sellist äh, formaati, et nii nagu seaduses sätestatud ja nii edasi, mis tegelikult piirab kodanike võimalust osaleda seaduste loomise protsessis, on mõned hädaolukorra seadused või eriolukorra seadused, mida vaadatakse praegusel hetkel veel üle teatud piirini kohtusüsteemi probleemid on ka väga suur murepunkt, konstitutsioonilised kohtud on teatud riikides kokku pandud ja töötavad, siinkohal tahaksin ma viidata eriti just Indoneesia põhiseaduskohtule, mida vaatlejad äh, näevad üldiselt korruptsioonivaba kohtuna ning äh, seal nähakse päris suurt autonoomiat, kuidas kohus oma otsuseid vastu võtab ja Äh, päris palju äh, olulisi otsuseid on ka seal võetud. Äh, politseijõud on problemaatilised, tavaliselt on inimjõudu seal liiga vähe, neile makstakse väga vähe palka, neil ei ole varustust ja ka politseikorruptsioonist räägitakse ikka ja jälle. tahaksin siin nüüd kokkuvõtvalt öelda, mida Euroopa Liit võiks oma poliitikates ASEAN-i riikide suunal teha ma ei ole muidugi vastu nendele poliitikatele, mis on praegu ellu kutsutud, need on peamiselt rajanenud materiaalsetele sanktsioonidele. Nende äh, eesmärk on loomulikult silmas pidada seda, et ASEAN-i piirkond on väga kiiresti arenev piirkond, meil on uued võimalused Hiina ja teiste tärkavate majandustega koostööd teha. aga ma tahaksin öelda, et ASEAN-i soovi püüelda legitiimsuse ja reputatsiooni poole rahvusvahelistes organisatsioonides. Ähm, seda püüdlust on tegelikult mitmed uuringud näidanud ja need äh, organisatsiooni teod on ka seda näidanud. ja see pühendumus äh, tegelikult äh, näitab seda, et inimõiguste küsimusse tuleks kaasata ka aseneriigid, aga mitte asümmeetriliselt, vaid sümmeetriliselt äh, ning nii oleks võimalik ka need probleemid lahendada, mis Euroopa Liiduga praegu on seoses. ma võiksin siin rääkida veel ka parlamentaarse assamblee interaktsioonist, aga ma jätan selle küsimuste ossa, nii et äh, kõik minu poolt. suur tänu, aega on tõesti väga napilt, ütleb härra esimees. ja pean olema siinkohal väga karm, sest äh, me peame ajaliselt äh, hästi läbi tulema nii et kõik saavad sõna. Mendes de Vales ja Anna Gomes. kaheks minutiks saavad kumbki sõna, sellepärast et äh, härra Pütikohver teeb siin veel äh, raportöörina ka kokkuvõtte. suur tänu, suur tänu kaks küsimust või õigemini ühe küsimuse kaks poolt, äh, ütleb härra De Valle. ma hoian siin aega kokku ja küsin ainult poole küsimuse. kujutage ette, et me oleme praegu Euroopas. Äh, ja seda päeval pärast äh, Hiina ja Ameerika presidentide kohtumist. Euroopa akadeemikud, ajakirjanikud või poliitikud võiksid küsida näiteks järgmise küsimuse. milline oleks Euroopa Liidu reaktsioon? Xi ja Obama kohtumise järel muidugi on meil siin endalgi liikmesriikide vahel äh, lahkhelisid, muidugi, aga meil on siiski teatud sidusus olemas. ja küsimus, kas oleks võimalus ASEAN-i riikides küsida sama küsimust? milline oleks ASEAN-i reaktsioon või äh, ütleme siis niimoodi, selle või teise liikmesriigi reaktsioon? kas samasugust üksmeelt oleks näha ka ASEAN-is? nagu te teame, siis kui me Euroopas küsime, siis me võime kas nõukogu või komisjoni reaktsiooni, aga vähemalt tugev üksmeel tavaliselt on. nii et minu poolt siis kõik. proua Komes, üks kommentaar. pärast härra äh, Goebbelsi ja Varneke sõnavõtte ma arvan, et osapooltepoolne surve inimõiguste küsimusel ainult on oluline siis, kui mingi muu surve on veel olemas ja see tegelikult töötab mõlemasuunaliselt. me tahaksime, et ASEAN-i partneritel oleks rohkem survet, et Euroopa Liit näiteks tegeleks inimõiguste küsimusega Ungaris äh,, või inimõiguste õõnestamise küsimused ongi tegelikult äh, majanduskriisi tulem, et me ei ole majanduskriisiga piisavalt hästi hakkama saanud. edasi Jonathan Olslaagile küsimus, kes on julgeolekuekspert regioonis, on äh, see, et kas äh, ASEAN suudab teha midagi ära selleks, et Lõuna-Hiina mere Äh, konflikti ja Hiina-Jaapani konflikti pehmendada või näiteks Põhja-Korea oma. kas ASEAN mängib seal rolli ja suudaks midagi muuta? ning võib-olla siis professor Rülandile küsimus, teie ütlesite alguses, et äh, kriisi mõjud ning et äh, finantskriisi mõju on ka ASEAN-i liikmeid mõjutanud. Indoneesia tuleb siin kohe esimesena pähe. nüüd on meil G kaheksa, Indoneesia on G kahekümne liige, Pittsburghi tippkohtumine äh, tegeles maksuparadiiside ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse küsimustega kas ASEAN ja Euroopa Liit teevad selles osas koostööd, kas see võiks midagi muuta? ma arvan, et see on üleilmse juhtimise seisukohalt väga oluline küsimus. viis minutit kiirete vastuste jaoks, ütleb härra esimees, sellepärast et raportöör peab saama sõna äh, kokkuvõtteks. Who wants to answer? Please. I am going to pass in favor of my colleague ma annan üle kohe sõna kolleegidele, sellepärast et aeg on napp. Well, I am afraid the um, answer is no. Um, we have, we have ma arvan, et vastus on ei. ütleb äh, professor Rüülend, me oleme äh, õppinud Aasia riikide käitumist erinevates organisatsioonides äh, ja huvitav on see, et väga raske on luua sidusust nendes äh, riikide esindamise foorumites ja eriti Hiina on olnud just äh, väga oluline lõhestav faktor viimastel aastatel ning viimane tippkohtumine Kambodžas äh, teravdas seda küsimust veelgi. ning selle tulemuseks oli kommünikee, mis rõhutas erimeelsusi, hoolimata sellest, et hiljem püüti see kõik kuidagi kokku lappida teen väga lühidalt ja vastan proua Komesile küsimusele, ütleb härra Holslag. jah, ASEAN on julgeoleku küsimustes väga oluline osaline, eriti just Lõuna-Hiina mere äh, piirkonnas, aga see ei ole piisav. ja mulle tundub, et nad püüavad jätkusuutlikkust äh, ja ühtmeelt äh, säilitada, aga samas päevapoliitika kipub ikka selle vahele ja ma ei tea, kus me lõpetame, kas tõesti äh, jõuab uus jõu- ja võimupoliitika siia vahele sekkuda või suudetakse mingi üksmeel taastada. oluline on see, et Euroopa Liit oleks suhetes ka Ameerika Ühendriikidega ja ASEAN-i riikide endiga, äh, tagamaks seda, et äh, teine stsenaarium, see, et killustatuks ei muutuks reaalsuseks härra Pütikofer, teil on sõna äh, kokkuvõtte heaks. suur tänu, härra esimees, ja ma tahaksin tänada kõiki meie esinejaid äh, väga olulise panuse eest. tahaksin teha mõningad äh, märkused. esiteks ma usun väga tõsiselt, et kui me tahame kahepoolseid suhteid kahe osapoole vahel, siis ei saa olla ju niimoodi, et üks osa on lihtsalt õpetaja ja Äh, teine on õpilane, see peab olema ikkagi vastastikune üksteiselt õppimine ja selles äh, kontekstis äh, mulle meeldisid väga ase-, peasekretäri märkused tuumarelvade vaba tsooni kohta, mille suunas te ka töötate. ma arvan, et see on meie ühtne eesmärk ja me võiksime ka Euroopas sedasama asja püüda teha. teiseks on selge, et Euroopa Liit peab kindlasti olema Äh, ülesannete tasandil, mis puudutab Ameerika ühend-, ASEAN-i ja teiste piirkondade riikidega suhtlemist. aga ma tahan seda ikkagi rõhutada, sellepärast et esimest korda on olnud väga kõrgetasemeline esindatus ka Shangri-La kohtumisel, minu arust on see väga hea märk selle kohta. Äh, muidugi ma olen nõus nendega, kes on öelnud, et välisteenistus peaks ühest küljest äh, koostööle keskenduma, aga teisest küljest äh, liikmesriigid ei peaks äh, mitte dubleerima, vaid äh, toetama ja täiendama ühtseid meetmeid. minu viimane kommentaar puudutab inimeste keskseid suhteid, siis kui me tahame suurt üksmeelt, ASEAN-i või sarnaste organisatsioonide osas, siis äh, on võtmeküsimuseks siin inimestevaheline suhtlus, me oleme näinud seda ka Euroopa Liidu tasandil. kui tekib küsimus selles osas, kas inimesed toetavad mingisuguseid projekte, siis äh, muutuvad asjad raskeks. Äh, ühtse ja tugeva Euroopa tuleviku kirjeldamisel, nii et inimestevaheline suhtlus on minu arust võtmeküsimus ja ma näen, et siin on kindlasti võimalus äh, selles osas edasi minna. Ähm, professorid Holslag, Portela ja Rüland viitasid kõik väga olulistele, aga erinevatele uutele prioriteetidele, millele me võiksime ka keskenduda ja ma arvan, et kõik need võiksid ka saadud hinnatud meie raportis selleks, et tugevdada Euroopa Liidu ja ASEAN-i suhteid tulevikus. ma arvan, et see on olnud väga väärtuslik ja väga rikastav kuulamine, tahaksin tänada härra esimeest ja tahaksin tänada ka meie kõnelejaid ning eriti loomulikult ASEAN-i äh, peasekret-, äh, peasekretäri asetäitjat. suur tänu kõigile ja suur tänu ka teie ettekannete eest. ja kohtumiseni! Now we pass to the next issue ja nüüd saame minna järgmise küsimuse juurde. ettekanne uuringust, eh, mis käsitleb salafismi ja vahabismi seotust mässuliste rühmitustega ja nende relvadega toetamist ja varustamist salafistide ja vahhabistide rahaline toetus haridus, sotsiaal- ja usuinstitutsioonidele on teine uuring, mida tutvustatakse. Colleagues, we turn to the presentation of the two studies. niisiis, nüüd kahe uuringu tutvustus salafismi ja vahhabismi kohta. see seondub Ahveti eh, eelseisva raportiga, mille koostab Anna Komes. Saudi Araabia Äh, roll Lähis-Idas ja Põhja-Aafrikas ja suhted Euroopa Liiduga. nii et salafismi ja vahhabismi rahaline toetus äh, haridusele, sotsiaalsele ja usuinstitutsioonidele. ja teine on salafismi ja vahhabismi äh, rahaline ja relvadega toetamine toetus mässuliste rühmitustele. ja William Rassimora ja Claude Monique räägivad meile nendest uuringutest. palun. tere tulemast. Please proceed um,. Uh, qui est-ce qui veut être le premier Monsieur Rassimora, vous avez la parole. E, e kõigepealt härra Rassimora, palun. Mesdames, Messieurs, bonjour daamid ja härrad, tere päevast! tahaksin püüda nüüd kokkuvõtlikult kõnelda selle aja jooksul, mis mulle on jäänud äh, kõnelda äh, uuringust, mis puudutas finantstoetust salafistidele ja vahabiitidele, haridus, äh, sotsiaal- ja usuorganisatsioonides ning kõigepealt lähtus, me lähtusime sellest, et sa, tuleb vahet teha salafismil ja vahabismil ning äh, me püüdsime piirduda oma uuringus ka tõesti pigem salafistidega ja selgitan, miks. esimene erinevus on see, et vahabism on otseselt seotud äh, ühe režiimiga, Saudi Araabias nimelt, ja poliitilise režiimiga Äh, salafistide galaktika nii-öelda, on sageli üsna äh, sõltumatu poliitilisest võimust. ja äh, me püüdsime ka teha nii, et et salafistide erinevaid voole eristada, ühed on siis moderaadid ja teised on siis võib-olla aktiivsemad poliitiliselt ja öö, pooldavad isegi vägivalda. nüüd meie jaoks oli eriti tähtis see, eh, kuidas vaadelda finantstoetuse eh, dünaamikat eh, vahabiitide ja salafistide võrgustikele läbi sotsiaalorganisatsioonide ja just teatud riikides, kus tõesti finantseerimine on väga aktiivne, valisime Bosnia, see on Euroopa riik, ja Araabia revolutsioonide seisukohast oli äh, Egiptus ja Tuneesia väga tähtsad ning äh, samuti arvestasime ka Afganistaniga, kes, äh, kus on siis sõjaline konflikt ning valisime ka Indoneesia kui areneva majandusjõu sest äh, me tahtsime ka vaadelda ühte Aasia suurt nii-öelda majandusriiki. Egiptus kõigepealt. Äh, me täheldasime, et salafism Egiptuses on poliitilise areenile jõudnud üsna hiljuti. Äh, viimaste presidendivalimiste võit oli üllatuseks väga paljudele vaatlejatele, sest salafistid said sada kakskümmend viis kohta Euroopa Parlamendis ning eh, nad on oluliseks konkurendiks eh, moslemi vennaskonnale. nüüd Egiptuse eh, organisatsioon, salafisti organisatsioon sündis tuhande üheksasaja kahekümne kuuendal aastal. Nad ei ole varem kunagi osalenud valimistel ja nende doktriin pigem näeb ette hoiduda poliitilisest elust ja eh, väga sageli eh, iseloomustabki see salafistlikku liikumist eh, ja Egiptuses esi-, on võimalik siis eristada usu kogukonda salafiste kes ei segu otseselt poliitikasse. nüüd on aga Egiptuse salafismis radikaalsed muudatused toimunud pärast seda, kui president Nasser suri ja nasserism, poliitiline nasserism üldse läbi kukkus. Anwar Sadat äh, tuli võimule äh, äh, ning riik avanes nii USA-le kui läänemaailmale Al-Assadati äh, ajal sai Egiptus äh, äh, või sõlmis e-, e-, Egiptus esimesed kahepoolsed koostöölepingud ja see on väga oluline, sest just sellest hetkest alates oli näha, et, et eristusid eraldi liikumised, kõigepealt Egiptuse üliõpilased, kes olid väga Saudi Araabia mõju all ning kes pigem pooldasid traditsioonilist Egiptuse sunniitide haridussüsteemi ning äh, nad on äh, erilist äh, islamiharidust saanud, eriti Saudi Araabiast nad ja sealt on nad tulnud tagasi Egiptusesse ning asunud Saudi finantseerimisorganisatsioonide kõneisikutena tööle äh, ühest küljest äh, finantseeritakse usuorganisatsioone, samuti sotsiaaltööd ning ka mošeesid, mõningaid mošeesid. esimese Egiptuse üliõpilaste tagasitulek või naasmine sünnimaale Saudi Araabiast iseloomustab tegelikult olukorda, mis, äh, mis on sarnane moslemi vennaskonna olukorrale kus samuti te-, tegutsetakse läbi eh, heategevus- ja sotsiaalorganisatsioonide selleks, et ennast poliitiliselt kehtestada. ja peab ütlema, et poliitilises analüüsis aasta enne presidendi valimisi Egiptuses ei olnud tegelikult näha mingeid erilisi muudatusi, välja arvatud see, et äh, salafistid äh, tõesti ja me ei osanud kahtlustada, et salafistid tõesti nii, äh, niimoodi esirinda jõuavad. ja ma arvan, et praegu on natukene raske ka hinnangut anda. keeruline on ennustada millised äh, võivad äh, konfliktis olla liitlased äh, konfliktis, mis puudutab salafiste ühelt poolt ja teiselt poolt moslemi vennaskonda. nagu te näete, te vaatate sündmusi Egiptuses, siis tegemist on kontrollitud opositsiooniga ja tuleb muidugi tunnistada, et finantseering salafistide, Egiptuses salafistide võrgustikule jätkub ja enamasti tuleb raha Saudi Araabiast. tegemist on Saudi Araabia poliitilise strateegiaga, kes siis võistleb Katariga, kes on palju lähem eh, moslemi vennaskonnale ja kasutatakse siis, püütakse ära kasutada ühte või teist organisatsiooni omavahelistes suhetes domineerimiseks, nii nagu me oleme näinud Süürias. edasi Tuneesia. ausalt öeldes, kui me Tuneesiat vaatlesime, siis kohe tahtsime võrrelda olukorda Egiptusega salafistide äh, äh, liikumine pärineb vane, varasemast Ben Ali äh, režiimist ja regioonis on olnud nii, et et salafistid ei ole poliitiliselt aktiivsed olnud, samas on nad oluline vastukaal olnud moslemi vennaskonnale. ja Tuneesias siis on nende parteiks Nada Ben Ali lubab Saudi Araabia suunas äh, salafistide liikumist ja siis juhtub nii, nii nagu ka Egiptuses, et äh, salafistid tulevad tagasi Saudi Araabiast äh, koos siis finantseerimisettepanekutega ja tegelikult on äh, igal pool äh, Lähis-Idas sarnased vastuolud, nimelt äh, moslemi vennaskonna ja salafistide vahelised erinevused. ja salafistid seega siis saavad tuge Saudi Araabialt, nad on konkurendiks Nadale, moslemi vennaskonnale ja peab ütlema, et nende suhted on praegu palju äh, äh, valulisemad äh, ja isegi vägivaldsemad kui Egiptuses ning Tuneesias nimelt on isegi surmapataljonid tegutsenud osas, riigi teatud osades Äh, need on salafistide mitte nada üksused ja seega need kaks voolu konkureerivad omavahel ja see võimaldab Tuneesia kontekstis praegu radikaliseerumist äh, ja salafiste toetab siis Saudi Araabia. järgmiseks Bosnia. Bosnia olukord on hoopis erinev. Vahaviidid moodustavad väga väikese osa elanikkonnast, statistiliselt praegu umbes kolm tuhat isik, inimest hinnanguliselt, mis enam-vähem täielikult toetavad salafistide liikumist Bosnias seal elab üks koma neli miljonit moslemit umbes. seega ilmselt ei ole ehm, nii-öelda eh, Bosniasse filtreerumine eh, õnnestunud, aga eh, strateegia on sarnane Lähis-Idale. tuletage meelde kodusõda endises Jugoslaavias, jällegi finantseerimine, toet-, toetab Bosni-, äh, finantsidega toetakse, toetatakse Bosnia äh, võitlejaid, kes võitlevad siis Serbia vastu ja äh, jällegi toimub samasugune või seal esineb samasugune konkurents nagu mujal Lähis-Idas. Iraan näiteks saadab relvi sunniitidele ja Saudi Araabia vastandab ennast Iraanile ja oma positsioonide tugevdamiseks saadab siis üsna suuri rahasummasid eh, sinna. kolmsada viiskümmend miljonit dollarit umbes viimasel aastal ja see raha kantakse otse, eh, otse üle ja eh, sellest tasutakse siis relvaostulepingut ja jällegi konkureerivad seal Araabia Ühendemiraadid ning Katar Saudi Araabiaga see kontekst võib tunduda eriti õudsena, nagu kui me mõtleme eh, endise Jugoslaavia sõjakoledustele, eh, sest tegemist on siiski kõige tähtsama nii-öelda võitlejate võrgustikuga. samas eh, täna finantseeritakse äh, eelkõige sotsiaalstruktuure, heategevusstruktuure, mošeesid ja see ongi selline põhifinantseerimismoodus ning samuti koolitusprogramme. iseenesest ei peaks mingeid probleeme ju tekkima, sest ähm, statistiliselt ei ole Saudi Araabial õnnestunud kanda kinnitada Bosnias äh, nii-öelda Euroopa äh, pinnas on äh, julgelt vastu pannud vahabiitide doktriinile aga samas on mingi, on teatud murettegevaid näitajaid. Euroopa Liit eh, näiteks on püüdnud Bosnias terroristide võrgustikule lõppu teha ja jällegi ka seda, eh, ka kahe tuhande viiendast aastast alates eh, on jälgitud seda, et Saudi Araabia finantse on läinud ka terrorivõrgustikule äh, Bosnias, seega olukord on äärmiselt keeruline. järgmiseks Pakistani juhtum. loomulikult, ma ütlen loomulikult, aga ütleme, et suures osas on praegune olukord siiski seotud Pakistani rolliga esimeses Afganistani sõjas, siis kui tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksandal aastal äh, tungis Afganistani Nõukogude Liit. tuletan meelde ka, milline on majandusolukord regioonis. kuid si-, samas on olukord siiski muude regioonidega võrreldav, seega äh, enamus raha tuleb ikkagi Saudi Araabiast ja enam-vähem äh, sarnane toetus läheb eh, ka Pakistani julgeolekustruktuuridele jällegi sel- ja selleks ka, et heategevusorganisatsioone luua eh, teobandi liikumisele ning eh, tegelikult võib olukord olla hoopis keerulisem kui Tuneesias, Egiptuses, sest seal on ikkagi tegemist igapäevase terrorismiga esimene vähemus, kes on ohustatud Pakistanis, on šiidid ja kui me Põhja-Pakistani vaatame, Pashtuni ning Karachi regioonid ka või piirkonnad ka ja jällegi äh, kasutatakse samasugust mudelit, toetusmudelit, luuakse äh, mošeede, sotsiaal- ja heategevusorganisatsioonide võrgustik, selleks, et ähm, relvastatud võitlejaid ähm, finantseerida ja äh, osa toetust läheb ka julgeolekustruktuuridele. Äh, ja nüüd Indoneesia. vahapiltide liikumine võib-olla me ei saagi öelda, et, et, et see on äh, salafistlik, aga igal juhul on tegemist traditsioonilise liikumisega, ambali liikumine on ka seotud salafismi juurtega. Pakistani ametivõimud on aktsepteerinud näiteks ja me oleme mures demokraatia pärast, et seal on ikkagi aktsepteeritud kõiki islami voole ja eh, ka kõige eh, nii-öelda äärmuslikemaid tingimusel, et nad ei eh, pane toime terroriakte ja et nad jäävad seaduse jaam, raamidesse. jällegi, probleemi ei ole suudetud lahendada ja kui te lubate, lähen nüüd kiirelt ja kokkuvõtte juurde selles, selles uuringus hämmastas meid see, et traditsioon, traditsioon, traditsiooniliste liikumiste suhtes ol-, olid siiski ähm, teatud eelarvamused, arvati, et liikumine ei suuda kaasaega äh, kohaneda, kuid tegelikult näitab vahabiitide salafistlik liikumine äh, üles erilist paindlikkust, arvestades poliitilise olukorraga ja äh, seega äh, on näha, et organisatsioon, need voolud on siiski väga edukad olnud erinevates regioonides ja äh, minu kolleeg Claude Monique võib-olla räägib lähemalt sellest, tänan. Eh suur tänu, väga huvitav, aga anname sõna ka härra Monique'ile. suur tänu, äh, ma ei tahaks rääkida eraldi riikidest äh, ja vahabistide ja salafistide liikumise mõjust äh, terroristidele või siis mässulistele, kuid vaatleme pigem laiemat konteksti ühesõnaga, kust tuleb salafism, kuhu ta on tänaseks jõudnud ja kuhu ta edasi läheb? salafism oma kaasaegsel kujul on võitlev salafism, vägivaldne salafism ja selline salafism tegelikult kerkis esile Lähis-Idas, Põhi, Põhja-Ameerikas kuuekümnendatel aastatel. tuhande üheksasaja kuuekümnendatel aastatel Egiptuses näiteks tuhande üheksasaja seitsmekümnendate lõpus, kaheksakümnendate alguses pandi toime väga kõrgetasemelisi atenta-, atentaate, toime terroriakte turistide vastu no, samuti äh, kuuendal oktoobril tuhande üheksasaja kaheksakümne esimesel aastal äh, tapeti Anvar Sadat, seega äh, liikumine puudutas tuhandeid äh, aktiviste, võrgustikke ja ähm, turistide vastased rünnakud pandi eelkõige Kairo piirkonnas, aga ka mujal toime ning Egiptuse valitsus ja riik on olnud kahel põhjusel võimetu. kõigepealt äh, muud naaberriigid arvasid üldse, et Egiptuse valitsus ei olnud seaduslik, sest nad ei äh, järginud äh, šariaadi seadusi. see mõjutab riigi arengusuunda ja teiseks äh, salafistid üldse äh, pidasid Egiptust äraandjaks, sest nad sõlmisid äh, Iisraeliga rahulepingu. seega kuidagi oli vaja Egiptuse riik äh, põlvili suruda kindlasti äh, riik arvas muidugi, et on vaja politseid ja armeed kasutada ja salafistid soovisid rünnata äh, näiteks turiste, äh, turism oli Egiptuse tollane kõige suurem tuluallikas ja eriti käisid seal Ameerika turistid. aga salafist salafist sai lüüa ja siis ta liikus edasi Alžeeriasse kui me nüüd vaatame, mis Alžeerias juhtus, siis äh, tegelikult järk-järgult on näha, et ähm, seesama stsenaarium äh, kordus. Egiptuse õpetajad, salafistid äh, saadeti Egiptuse valitsuse poolt, sest Egiptuse valitsus soovis neist lahti saada, Araabia erinevatesse riikidesse ja mm, Alžeeria mm, siis, kes tuhande üheksasaja kuuekümne teisel aastal iseseisvus, äh, elas läbi veelgi traagilisemad arengud. tuhande üheksasaja kaheksakümne või millal need olidki need äh, valimised seal? Äh, et nende tulemusel tekkis kodusõja, sõda, kakssada tuhat hukkunut ja enne Süüriat peaks ütlema, et Alžeerias suutsid salafistid kõige verisemaid tegusid toime panna. ja liikumine tegelikult selline kaasaegne sõjaline salafism tegutseb süstemaatiliselt Lähis-Idas kõikides riikides äh, mässuliste liikumisena äh, kuni tuhande üheksasaja seitsmekümne üheksanda aastani, kui Nõukogude Liit tungis Afganistanis. seda stsenaariumi te teate, vastupanu Nõukogude võimu vastu tõmbas ligi tuhandeid vabatahtlikest Saudi Araabiast, Alžeeriast, Pakistanist, moslemiriikidest, isegi USA-st, Aasia muudest riikidest, kes moodustasid siis äh, erinevaid üksuseid, äh, mis olid äh, enam-vähem kõik seotud salafismiga. ja moodustasid siis vastupanuliikumise vastupanuks Nõukogude võimule. Osama bin Laden, äh, kes lõi Al-Qaeda, äh, on teile teada, tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandal aastal nimelt äh, koostas väga täpse plaani, kuidas võidelda Nõukogude võimu vastu. bin Laden, Al-Qaeda, egiptlased, Zawairi, ähm, kes võttis üle Al-Qaeda pärast Osama bin Ladeni surma, siis ähm, Ehm, ühendasid oma jõud. kõigepealt oli neil poliitiline eesmärk, ühendamine. sõnum oli lihtne, võitlus on toimunud juba kümneid aastaid, olete võidelnud kohalike omavalitsustega, kuid oma eh, koduriigis olete te kõik eh, lüüa saanud. ühinege. Eh, ja teiseks strateegia lõpetage see kohalik nägelemine, mõelge kaugematele eesmärkidele, salafistidele oli see oluline. nimelt mm, tuleb mõelda rünnakutele pigem mujal, mujal maailmas toime pandavatele eh, atentaatidele, sest just sealt näiteks USA-st tuleb diplomaatiline tugi eh, oma riik, koduriigi eh, valitsusele, mida ei ole suudetud elimineerida, sealt tulevad rahalised vahendid ja relvad ja nii edasi. seega nüüd on juhtunud nii, et et ähm, salafistid pidid siis aru saama, et, et see annab palju rohkem äh, propagandavõimalusi, nähtavust, seega tõmbab ligi rohkem raha äh, ja äh, see aitab võidelda isoleeritusega, ühineda järk-järgult, vaatame näiteks, kuidas Alžeerias on välja pandud, toime pandud kitlaste vastaseid atentaate näiteks muidugi see ei ole küll äh, vastupanu liikumise näide tuhande üheksasaja kaheksakümne üheksandast aastast, see on äh, pigem terroristlik äh, rünnak. Prantsusmaa jalgpallivõistlustele tul-, tuli terroristlik rühmitus, et atentaate toime panna. see meenutab ka tuhande üheksasaja kaheksa, üheksakümne viienda aasta rünnakuid, aga muide need olid marokolased, kes, kes elavad siin Brüsselis ka, kes soovisid Pariisis äh, neid terrorirünnakuid äh, toime panna. see hoiti küll ära tänu Prantsuse julgeolekuteenistustele. selline kolmekordne äh, tugi bin Ladenilt ühest küljest propaganda, teiseks värbamine, kolmandaks äh, rahaline tugi äh, aitas äh, vältida riikide kaupa isoleeritust ning andis võimaluse ka salafistide ühinemiseks laiemas kontekstis. ja arvestades neid muudatusi siis, mis võivad tu, e, nüüd kõne alla tulla, ongi alates kahe tuhande üheteistkümnenda, kahe tuhande esimesel aastal äh, äh, võitlejad nagu äh, laiali liikunud üle erinevate riikide ja mõnedes riikides on seda lausa peetud nagu frantsiisiks, sest Al-Qaeda ise ei äh, hoia enam silma peal äh, salafistide ülemaailmsel liikumisel pigem äh, on nagu delegeeritud ähm, võitlus erinevatesse riikidesse ja praegu võib öelda, et meil on umbes kaksteist kuni neliteist liikumist, mis kõik on ühendatud Al-Qaidaga, need on osad äh, ülemaailmsest salafistlikust liikumisest, näiteks äh, Põhja-Aafrikas, Põhja Jama Islamia, Kagu-Aasias, kõik need organisatsioonid on erineva suurusega, kuid tegemist on sadade rakukestega, millel on sidemed nii USA-s kui Euroopas. selline frantsiisimine võimaldab Al-Qaidal ellu jääda kahe tuhande esimese aasta septembrist alates siiski on äh, olnud äh, on ähm, Al-Qaeda tegelikult ähm, kaotanud oma jõus, äh, eriti pärast seda, kui äh, bin Laden kinni võeti. Äh, samas on ikkagi võimalus mässuliste finantseerimiseks alles, kuid see ei ole nii oluline enam, tähtis on Äh, pigem praegu võib-olla rääk-, äh, see, et ma saaksin ka teie küsimustele vastata, kui neid on, aga võib-olla ma räägiksin ka äh, džihadistidest, see on jällegi seotud ähm, viimase kaheteistkümne kuu sündmustega USA-s, Euroopas, aga ikkagi kokkuvõtteks tahaksin öelda, salafism on juba oma tekkimise algusest väga oluline liikumine. kohtadel on võib-olla äh, küll äh, läbi kukutud, kuid praegu sa-, on kõige olulisemad piirkonnad Sahel ja Süüria, kus äh, salafistid võitlevad äh, ja nendest, nende regioonide sündmustest sõltub, kas salafism tõuseb uue jõuna ja leiab ennast veelgi tugevamat jõudu või siis ta taganeb. tänan. Alors le premi-, la première sur ma liste, madame Gomes. Vous avez la proua Komes saab sõna. Euh, äh, ma tahaksin teid tänada, väga huvitav ettekanne oli. ja minu küsimus on järgnev. kõigepealt äh, härra Simara, te rääkisite palju äh, Saudi Araabiast kas te mõtlete Saudi Araabiat kui riiki kui institutsioone või te mõtlete mingisuguseid üksikisikuid või gruppe? mõtlete äkki usuorganisatsioone Saudi Araabias? ma tean, et äh, saadik on siin kohal, ka tema tahaks ilmselt seda teada, et mida te siis siin nüüd silmas peate? aga minu käest mina olen kuulnud mitmeid kordi selliseid väljaütlemisi nagu teie ja seal äh, eristatakse tavaliselt, äh, kes konkreetselt see osapool on. küsimus äh, selle kohta, kas asjad on Saudi Araabias muutunud või mitte. sest Saudi Araabia oli ju ka erinevate terrorirühmituste sihtmärgiks näiteks Al-Qaeda on äh, täiesti Saudi Araabiat ka sihtinud oma aktidega. edasi, härra Monikeet, rääkisite äh, praegusest äh, Saheli piirkonnast ja Süüriast. kuidas te näete neid ühenduslülisid erinevate Aafrika piirkondade vahel? ja Nigeeriaga näiteks. kuigi seal kuidas te näete kõiki nende asjade vahelist, äh, vahelisi ühenduslülisid? ja milline on kõige mõjusam abi, mida meie saaksime omalt poolt anda? selleks, et jõuda nii kaugele, et need liikumised eh, ei saaks eh, kanda kinnitada. härra Romero Lopes. suur tänu ma arvan, et meie tänane kohtumine on väga õigel ajal äh, loodud, sellepärast et eriti kui me võtame arvesse seda raportit, mida me oleme ette valmistamas. ma arvan, et üldine informatsioon, mida te olete meile esitlenud, on väga oluline, aga me peaksime detailsemaks minema ja seda nendes valdkondades, millele on viidanud Anna Komes. Need küsimused, mida te tõstatasite seoses heatahtlike organisatsioonidega, väga oluline on vaja, on see, et me teaksime, kes on konkreetselt nende taga. kas tegemist on eraindiviididega, riiklike organisatsioonidega, vabaühendustega. väga oluline on just vaja teada, kelle poolt see raha tuleb, eriti kui äh, me räägime äh, demokraatliku protsessi moonutamisest. meil on näiteks mitmeid äh, kontrollsüsteeme oma arengufondide jaoks paika seatud aga kui äh, raha eraldatakse vähem eetilistele põhjustele, siis on väga oluline see, et see abi tuleb tuvastada ning koostöö tuleb, peab ka sellest sõltuma. nii et millest me siis konkreetselt räägime, millised mošeed, millised grupid, millised institutsioonid äh, neid probleeme siis tekitavad? Äh, meie jaoks on väga oluline selle asja tuumani jõuda, muidu ei saa me alustada tõhusama, intensiivsema äh, koostööga ja igal koostööl peab ju olema see põhiline eeldus ja osapoolte tuvastamine paigas. ärgem unustagem, et äh, ultranatsionalistid ei ole kindlasti mures äh, kriminaalkoodeksi või muude asjade pärast. kui need inimesed tegutsevad, siis ilmselt on just naiste õigused see, mis kõige rohkem riivatud saab. proua Tšernaku, palun härra esimees, ma tänan proua Komesit äh, selle algatuse eest. nii et äh, mõlemad eksperdid äh, meile täna nendest teemadest räägivad. me räägime siin poliitilisest reaalsusest kogu maailmas. Te rääkisite ja rõhutasite siin eelkõige Saudi Araabia rolli loomulikult on nii, et Saudi Araabia on väga tihedalt seotud äh, teiste lääneriikidega ja ma kardan, et äh, sellel põhjusel keegi nendest teemadest ka ei räägi, sellepärast et äh, kaubanduslikud ja majanduslikud huvid on väga suurelt tee peal ees. nafta ja muud probleemid tekivad siin ning äh, alati räägitakse ka sellest, et äh, Saudi Araabia terroristlikke rühmitusi organiseerib. on teada, et need organiseeritud äh, rühmitused tegelevad ka sellega, et mõjutada koolitus- ja haridusinstitutsioone ning heatahtlikke tegevusi ja organisatsioone Egiptus, Egiptus pakub väga palju võimalusi Äh, just äh, sellistele organisatsioonidele, sellepärast et Egiptuses on alates äh, koolidest, lõpetades ülikoolidega kõik sellised organisatsioonid moslemitele üle antud. mis on teie vaatepunkt, kas Euroopa omades, kas Euroopa saab nendest teemadest üldse rääkida ilma probleeme tekitamata ning ilma selleta, et need riigid arvavad, et Euroopa sekkub selle piirkonna traditsioonidesse. sellepärast, et need riigid räägivad alati traditsioonist, inimõiguste riive on traditsioon, šariaadi õigus on samuti traditsioon ja sellepärast ma tahaksin teie käest küsida, et kuidas tegelikult Euroopa Liit saaks äh, kõikidest nendest teemadest rääkida inimõiguste giidi all ilma probleeme tekitada? suur tänu. Äh, suur aitäh, mul on kolm lühikest küsimust. Äh, nimelt äh, salafism ja Euroopa kõigepealt, seda te ei puudutanud. teiseks, Mindanao olukord Filipiinidel. millised suhted on neil valitsusega ja kolmandaks, kas Assad, kui Assadi režiim on edukas ja suudab korra majja lüüa riigis, milline oleks siis salafistide tulevik? Timo, ei kolleeg Žip. suur tänu ja kolleeg. palun. Äh, mul on mingid küsimused teile Need küsimused on seotud Al-Qaeda minevikuga ja Osama bin Ladeni eellooga, kes on Saudi Araabiast liikunud eh, eh, kuni Afganistanini. ma tahtsin küsida, millised on eh, vahabistide ja salafistide vahelised suhted, kas need suhted olid varem tihemad kui praegu? ja see ongi minu küsimus. ma annan teile vastuseks viis minutit mõlemale härra Kšip ütleb, et tal on veel üks küsimus. ¿eh? siis jääb ju vastusteks vähem aega. We have okay. another point. Okay, I understand. So be very, very swift because uh, okay, you know. I am finished. tehke väga kiirelt. hea küll, ütleb härra Kšip ja ütles, ta ei esita oma küsimust. härra Simora, härra Manike, sõna on teil vastusteks. meil lihtsalt ei ole piiramata aega teen kiirelt. alustan võib-olla proua Gomesi küsimusest. Äh, Saudi Araab, äh, Saudi Araabia olukord nimelt. nüüd öelgem otse, meie raport ei äh, süüdista Saudi Araabia kuningriiki. Lähis-Idas on olukord väga keeruline. Mm, seal on mitmeid konflikte, see ei vaja meenutamist Äh, aga arvestades regiooni iseärasusi, on äh, ju kõigil omad huvid kaitsta nii Saudi Araabial kui ka Türgi Vabariigil kui ka Kataril. ja äh, seetõttu on üsna õigustatud, et endise Jugoslaavia sõjas toetati finantsiliselt ja ka relvadega Bosnia võitlejaid. Äh, Al-Assadi äh, võitlejaid samuti äh, võib toetada, nii nagu Euroopas osad liikmesriigid arvavad. nüüd meie uurisime olukorda igast küljest ja täheldasime, et ühest küljest on toimunud islami filtreerumine kolmandatesse riikidesse just sellise vahapiitliku islami filtreerumist. reisijad, üliõpilased Saudi Araabiast äh, käivad ära, tulevad tagasi äh, väga radikaalsetena, äh, kuigi varem sellised vaated neid ei iseloomustanud, ei olnud neile omased ja kriisi kontekstis muidugi kaitsevad kõik riigid oma huve ja täiesti loomulik on see, et Saudi Araabia finantseerib äh, heategevusvõrgustikke, olgu siis äh, avalikus sektoris või erasektoris. põhiküsimuseks on aga see, kui Lääne äh, luureteenistused kahe tuhande viiendal aastal äh, avastasid seosed Bosnia ja Pakistani vahel, kus tegutses Saudi Araabia finantseeritud heategevusorganisatsioon, mille ressursse kasutati terroriaktsioonideks. kas see tähendab seda, et Saudi Araabia kui riik oli selle taga? ei ole nii mingeid poliitilisi kavatsusi Saudi Araabia valitsusel eh, finantseerida sa-, terroristlikku liikumist ei ole olnud ja Saudi Araabia oli muide isegi, isegi eh, terroriaktide esimene ohver. aga eh, luureorganid on täheldanud siiski, et eh, raha tuli kas ametlike kanalite või erakanalite kaudu Saudi Araabiast sotsiaal- ja heategevusorganisatsioonidele, aga tegelikult toetati terroristlikku liikumist. aga muidugi me ei taha mingil juhul öelda, et Riad kavats-, Riad kavatseb terrorismi toetada või finantseerida. edasi, ma katsun kuidagi kiirelt neid ähm, vastuseid koondada. Süüria äh, ja äh, Bashar al-Assadi võit ja milline võiks olla salafistide tulevik Süürias. praegu on väga raske ette kujutada mingisugust äh, harmooniat, mingit täielikku võitu, tõttu, sellepärast et äh, tegemist on siiski tohutu äh, veretööga, veresaunaga, neli, sada tuhat surnut, see ei ole sugugi tühiasi. ja il-, kõik märgid näitavad, et konflikt jätkub ja salafistide seas, võitlejate seas on muidugi ka neid, kes soovivad, et sõda lõpeks. sõda peetakse ikka selleks, et, et võita ja seetõttu on äh, osa salafiste jällegi väga ohtlikus poliitilises olukorras. Äh, me oleme kõik tunnistajad sellele, mis toimub Süürias. Venemaa ei tagane oma äh, seisukohtadest, USA ka mitte, Türgi ega Katar ja Saudi Araabia ka mitte Äh, ja siis tuleb arvestada ka Iisraeliga. olukord on äärmiselt keeruline ja, ja äärmiselt keeruline on näidata kellegi peale näpuga, öelda, et, et vot teie äh, peate poliitilist vastutust kandma. me ei saa praegu veel öelda, et on olemas poliitiline tahe äh, finantseerija poolt, et Äh, kes oleks tõesti valmis terroristlikke liikumisi toetama, sellist asja ei ole. vastaksin nüüd proua Gomesi teisele küsimusele kiirelt. Bukarami, Bukarami ja äh, äh, salafistide seosed. see liikum, liikumine on selgelt salafistlik vastab salafistide põhieesmärgile äh, islami kalifaati loomine, mis on nagu ideaal. Boko Haram on aga liikumine, mis viimastel aastatel äh, on eelkõige Nigeeria kristlaste vastu rünnakuid äh, toime pannud ja kuni praeguseni on nende kahe organisatsiooni eesmärgid küll olnud seotud, aga kui me nüüd vaatame Prantsusmaa sekkumist Malisse, äh, Malis, siis äh, tegemist on äh, kahe islamiorganisatsiooni lähenemisega. viitan siin pantvangide võtmisele, võtmisele ka Kamerunis ning äh, nüüd teatakse, et tegemist oli tegelikult kriminaalsete kavatsustega saada lunaraha ja jällegi see, äh, nüüd on teada, et Boko Haram, Boko Haram pani selle äh, rünnaku toime või selle pantvangi võtmise. ning samas on ka teisi organisatsioone, kes kes on vähemuses, aga nende äh, poliitiline agenda on võib-olla Akmile lähen-, lähemal. Äh, igal juhul peab ütlema, et see, mis toimub Sahelis, võib kogu regiooni destabiliseerida Nigeeriat, Mauritaaniat ja äh, suurt osa Kamerunist. nüüd salafismi tulevik Euroopas see, selleks on vaja vähemalt kaks tundi rääkida siin, neliteist raamatut kirjutada. salafism on hukka mõistetud väga paljude isikute poolt, luureorganisatsioonide poolt äh,. Ravinans Belgiast nimelt on öelnud seda, sest et Ähm, tegemist on salafistid, äh, salafistid on ohuks Belgia riigile, Holland on, äh, on hoopis, äh, on sarnane riik sellest, ka sealt on läinud umbes tuhat võitlejat praegu Süüriasse. ei ole mingisuguseid salafiste iga, meie igaühe magamistoas, aga tuleb arvestada, et liikumine on olemas ja mm, soov ja, ja nende soov on igapäevane, nende soov teha vahet moslemitel ja mittemoslemitel ja nagu te tead, näete, siin viimase kümne, kaheteist kuu jooksul on igasuguseid akte toime pandud, näiteks Mohammed Merab atendaat äh, Prantsusmaal sii-, eh, varem ei olnud mitte ühtegi terroriakti mitmete aastate jooksul toime pannud, nüüd on eh, nagu iga kuu midagi toimunud ja seetõttu võib öelda, et nende tegevus laieneb, nende salafisti tegevus. selge on see, et kui, kui salafistid äh, või kui äh, salafistid ei saavuta võitu Süürias, siis ei, äh, ilmselt taganeb organisatsioon ka ülemaailmsel tasandil. ja nüüd? Mm, meil on võib-olla natukene raske mõista, kuidas erinevad organisatsioonid on omavahel seotud. vahabism on äh, nii nagu härra Rasimura ütles, tegelenud pigem propagandaga religioossete ülekutsetega, psühholoogilise ja, ja haridusliku mõjuga ja tegelikult on vahabiidid vähem nagu aktsioonidega seotud salafistid jällegi on saanud, saanud seda raha, mida vahabiidid on toetuseks saanud. aga see kõik on väga keeruline ja lõpuks viimane vastus Saudi Araabias on selge, et finantseerimine on Al-Qaeda kassast tulnud ja mujalt terroristlikest organisatsioonidest tulnud. mõnikord äh, on tegemist olnud sotsiaalses hierarhias väga kõrgel äh, postil äh, või olevate isikutega, ka kuningliku pereliikmetega, kes on asjasse segatud Saudi äh, riigi puhul päris see nii ei ole olnud. Ameerika, Euroopa, äh, Saudi Araabia äh, julgeolekuteenuste, teenistuste ko koostöö ei ole lihtsalt praegu olnud tasemel ühest küljest te, teatakse küll, kuidas salafism tegutseb, aga võitlus, aga kui me ütleme, et kuidas võideldakse salafismiga Euroopas, siis seda peab küll pidama rahuldavaks. kallid kolleegid, ma tahan teile meelde tuletada, et järgmine päevakorrapunkt on meil kinnisena arutusel, nii et need, kes ei peaks siin saalis järgmise punkti ajal olema, palun lahkuge. meil on siis paar minutit äh, aega ja alustame seejärel järgmise päevakorrapunktiga.